So dear colleagues. kallid kolleegid. tere tulemast meie parlamentidevahelise äh, komisjoni kohtumisele. ma tervitan kõiki liikmesriikide parlamentide esindajaid. viimastel aastatel on meie majanduskomisjon olnud väga aktiivne ja äh, Äh, seisnud hea selle eest, et Euroopa Liidu majanduse äh, juhtimise reformid käiksid käsikäes ka demokraatliku aruandekohustuse põhimõttest kinnipidamisest ja äh, ka nii, et tõuseb Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide roll. nii et tere tulemast siia ja see on üks parlamentivahelise koostöö konkreetne kehastus, et me siin oleme ja täna me tegeleme siis majanduse järelevalve juhtimise küsimustega. meil on kaks sessiooni, kõigepealt Pepsi jätkutegevus, maksubaasi õõnestamine, kasumi nihutamise teema ja eh, seejärel kuulame ka, kuidas on lood pangandusliiduga Eh, Hollandi senatist finantskomisjoni esimees on ka siin ja me koos juhatame esimest sessiooni ja härra Martin van Rohen, kes on ka Hollandi senati finantskomisjonist, tema juhatab meie tänase ürituse teist poolt. Eh, jah, arvestades seda, kui palju meil on osalisi, eh, tõenäoliselt ei ole võimalik see, et kõik sõna saaksid ja äh, prioriteet on meil äh, selline, et võimalikult palju parlamente, kes tahavad kaasa lüüa arutelus, saavad selle võimaluse. ja sõnaaega äh, kaks minutit, mis tähendab seda, et kakskümmend, kakskümmend viis sõnavõtjat saame ära kuulata ja vaatame siis, kuidas meie arutelu edeneb, vastavalt sellele ka, kui peab kohandama oma kodukorda ja on olemas sellised vormid teil siin äh, saalis. Äh, need palun täitke ära, kui te tahate sõna võtta ja palume nii liikmesriikide parlamendisaadikutel kui ka Euroopa Liidu parlamendisaadikutel, kes sõna tahavad, äh, selle kaudu meile teada anda. nii et meil on plaanis kuulata kõigepealt kolm liikmesriigi esindajat ja siis üks Euroopa Parlamendi esitaja sellises vahekorras kolm ühele nii et kõigepealt Pepsi jätkutegevus, maksubaasi õõnestamine ja kasumi nihutamine on teemaks. Teile meenub ehk, et see on juba kolmas kord, kui me üheskoos arutame maksustamise teemat. kaks aastat tagasi me arutasime käibemaksusüsteemi ja möödunud aastal me arutasime ühist lähenemisviisi võitlemaks agressiivse maksuplaneerimise, maksude vältimise, maksudest kõrvalehoidmise vastu, eriti pidades silmas äh, agressiivse maksuplaneerimise juhtumeid. Eh, üks selline on LuxLeaks. Eh, väga palju on pärast seda toimunud, OECD on viinud lõpule oma töö ja andnud oma soovitused võitlemaks Pepsi vastu ja paar päeva tagasi Euroopa Komisjongi eh, tutvustas oma maksude vältimise paketti ja see hõlmab ka automaatselt infovahet vastutust ja riigipõhist aruannet ettevõtjatele, kui nad tegutsevad hargmaiselt mitmes riigis. ja Euroopa Parlament ka peab taksopoliitikaid väga tähtsaks ja e, Pepsi alased sätete juurutama oma siseriiklikku õigusesse ja koos meie e, takse komisjoniga Euroopa Parlamendis, mida juhatab härra Lamassuur, äh, on väga tublit tööd tehtud ja äh, väga energiliselt oleme tegutsenud nende teemadega. Te teate, et meil on spetsiaalne komisjon äh, töötanud selle teemaga, pluss lisaks veel tavapärasele õigusloomele selles valdkonnas, millega tegeleb majanduse komisjon EKON Valeri Mutalje on siin, tema on Euroopa Komisjoni taksud peadirektoraadist. samuti on meil Maksupoliitika Keskuse esindaja OSCD-st kohal täna. ja kõigepealt annangi sõna, ma ei tea, kas kolleeg soovib paar sõna omalt poolt öelda veel enne, kui pihta hakkame. aitäh ma üritan ka võimalikult paljudele sõna anda äh, pärast seda, kui sissejuhatavad kõned on ära olnud. jah, äh, mina esindan siin eesistujariiki Hollandit äh, ja Hollandi parlamenti. nii palju siis tutvustuseks. tänan ja Carolyn Malcolm on esimene. tema on maksupoliitika keskuse eesotsast OECD-st. palun, saab kümneks minutiks sõna. suur tänu. jah, kõigepealt ma tänan selle eest, et kutsusite täna siin esinema. see on väga õige aeg arutada Pepsi rakendamise teemat oktoobrikuus G kakskümmend me pakkusime OECD paketi Pepsi alaste meetmete kohta, viisteist erinevat meedet on seal kirjas ja nendest me täna räägime. ja nüüd on tõesti aeg, et riigid hakkaksid mõtlema rakendamise peale. aga enne veel, kui ma tulen paketi enda juurde, võib-olla tasub ka mõelda selle peale, miks Pepsi projekt äh, muutus niivõrd kriitiliseks ja et oli vaja maksueeskirjades suur samm edasi astuda ja ka kohandada maksualased eeskirjad kahekümne esimesele sajandile. jah, mõte on selles, kuidas tagada, et kahekümne esimese sajandi majanduses meil äh, väärtuste loomine oleks kooskõlas ka maksustamise põhimõtetega. miks see projekt on niivõrd tähtis? eesmärgiks oli koondada G kakskümmend OECD liikmed ja panna nad arutama rahvusvahelisi maksueeskirju. seni OECD tõesti on olnud normide kehtestaja selles valdkonnas, aga tänapäeva majandus nõuab seda, et meil oleks globaalne lähenemisviis et meil oleks rahvusvahelised maksueeskirjad, ainult siis on nad tõhusad, sest praegu on väga suur ebakõla erinevate riikide vahel eksisteerivate reeglite vahel ja samuti rahvusvaheliste reeglite vahel ja kaasaegse majanduse, majandusarengute vahel. esimest korda OECD töötas niivõrd äh, edukalt, äh, et leppis kokku viieteistkümne meetme osas, mis hõlmab ka neljakümmet nelja riiki, kes olid kaasatud sellesse projekti. see oli väga tähtis samm, sest üks kriitika, mida tihtipeale kõlas, eh, kui me kahel ja poolel aastal selle projektiga tegelesime, oli see, et see on kõik väga keeruline, väga rasked teemad, ei jätku kõik nii, nagu on. aga ma arvan, et tähtis on meenutada, et eh, PEP Pepsile projektile alternatiiviks ei oleks olnud staatus quo. Pepsile alternatiiviks olnuks see, et iga riik oleks jätkanud oma teed mööda teemal, mis on muutunud niivõrd delikaatseks, kui see projekt, sellest ajast peale, kui projekt aastal kaks tuhat kaksteist käivitati, nii et Pepsi projekt võimaldas meil eh, tõesti vaadata neid aukusid, mis maksunduses on, mis võimaldab eh, hargmaistel firmadel maksude maksmist äh, vältida ja me lähenesime asjale globaalselt ja kõikehõlmavalt. veel üks tähtis projekti aspekt oli see, et see oli konsultatiivse iseloomuga äh, ja see ei hõlmanud ainult neljakümmend nelja riiki, kes otseselt töötasid normide väljatöötamise kallal, aga me konsulteerisime üle saja kahekümne äh, jurisdiktsiooniga, meil olid piirkondlikud konsultatsioonid kümne piirkondliku organisatsiooniga ja meil oli veel neliteist riiki, kes otseselt töötasid meetmete välja töötamise kallal, nii et eh, hõlmasid väga erinevaid majandusvaldkondi ettepanekud, nii et see oli palju laiem projekt kui OECD ainult. ja me konsulteerisime väga palju ka äriühingutega ja kodanikuühiskonnaga ja ma arvan, et need jõupingutused tõesti tasusid ennast ära nüüd, kus on tulnud rakendamise faas, sest ettevõtjad on olnud algusest peale olnud kaasatud meetmete vormimisel, et tõesti leida õige tasakaal. ühelt poolt nõuetest kinnipidamine ja sellest tulenev koormus, aga lihtsalt tuli olla ka ju efektiivne. ja nüüd ma tulen paketi enda juurde õige pea, aga tahaks öelda, kui kaugeleulatused meie ettepanekud ikkagi on. Pepsi projekt hõlmab neid valdkondi, kus OECD ka varem töötas, näiteks siirdehinnad või maksukokkulepped, aga me hõlmasime ka tervet rida valdkondi, mis puudutavad maksude vältimise paketti, mis möödunud kuul avalikuks tehti, pluss siseriiklikud meetmed ja intresside mahaarvamine Need on uued valdkonnad samas OECD jaoks ja on samm edasi. jah, riigid on suveräänsed maksuküsimustes, aga samas ei ole võimalik efektiivset siseriiklikku poliitikat kehtestada, kui ei arvestada sellega, mis väljaspool riigipiire toimub. nii et eh, tohutu töö on selja taga, kõik eh, osalised andsid suure panuse, Euroopa Liidu roll oli väga tähtis Mm, fiskaalküsimuste komisjoni töös. ja nüüd, kus pakett on olemas, on väljakutse veelgi suurem, nimelt ellurakendamine ja sellele ma tahaksingi täna tähelepanu koondada. üks kasulik asi, eh, kuidas mõelda Pepsi peale, need viisteist meedet, kuidas nad ette võtta, eh, need tuleks liigendada rühmadeks Äh, ja loodetavasti selline rühmitamine võimaldab ka äh, seadusandjatel prioriteedid seada ja ka mõelda, kui tempokalt peaks rakendamine toimuma. nii et mis siis meie paketis kirjas oli, kõigepealt meil olid kirjas miinimumstandardid, neli miinimumstandardit kokku lepitud valdkondades, kus, kui riigid koos ei äh, talita, siis mõjutavad nad negatiivselt riik teisi riike, riigipõhine aruandlus, äh, kahjulikud maksupraktikad, kahjulik maksupraktika, see on maksuotsuste äh, vahetamine ja maksusoodusrežiimid. jah, maksulepete kuritarvitamine, miinimumstandardid ja äh, sobiva lepingu otsimine. PEPS koondas ennekõike tähelepanu sellele, et tagada, et ei toimuks topelt mittemaksustamist, et sellele tehtaks lõpp, aga meil on vaja ka tõhusamalt tegeleda topeltmaksustamise teemadega ja see oli tähtis eh, osa paketist samuti. samuti oli vaja ajakohastada olemasolevaid norme ja siin siirdehindade suunised olid väga tähtsad ning samuti maksukokkulepped, ehm, eh, näiteks see alalise tegevuskoha kontseptsioon jah, ja need ühised lähenemisviisid, sellest me leppisime ka kokku, need ühised lähenemisviisid väljendavad neid töövaldkondi, kus riigid on kohustatud meetmeid rakendama, aga kui nad seda teevad, siis need meetmed peavad olema kooskõlas kokku lepitud pakettidega, näiteks hübriididest tingitud ebakõlad ja intresside mahaarvamine on need kaks teemat. ja lõpetuseks olid meie paketis suunised ka parimalt parimate tegevuspraktikate kohta ja äh, need on uued valdkonnad OECD töös. CFC rolli arvestamine ning äh, äh, maks, sellised agressiivsed maksumeetmed. jah, me saime ka ülevaate sellest, mida riigid praegu teevad ja see on aluseks meie tööle tulevikus nendes valdkondades jah, te teate, et väga palju me tegelesime ka digitaalse majanduse maksustamise teemadega, seegi töö jätkub ning töö jätkub ka eh, multilateraalsete instrumentide kallal. ja nüüd on väga tähtis just rakendama asuda. neli töövaldkonda, PEPS miinimumstandardid, neli miinimumstandardit on tähelepanu keskmes eh, PEPS-i projekti järgmises faasis siis me juba vaatame, kuidas riigid rakendavad meetmeid ja üritame neid siis ka toetada rakendamise protsessis. ja siis on olemas olnud standardite update'id, äh, parimad praktikad ja kuhu me oleme siis välja jõudnud. OECD nüüd töötab selle kallal taga, tagada, et me toetame riike meetmete rakendamisel. jah, praktilised vahendid äh, töötame välja nii arenenud riikide jaoks kui ka vähem arenenud riikide jaoks, kus võib-olla on vaja kohandada eeskirju, arvestades, et neil on suutlikkusega probleeme. aga samuti jälgime, kuidas ellu rakendatakse miinimumstandardeid Pepsi puhul osalisriikides ning jätkutegevus toimub ka tehnilisel tasandil. nii et raamistik on meie järgmine samm, see kõike kaasav raamistik vaatab, et kuidas laiendada Pepsi projekti äh, haaret neljakümne neljast riigist kaugemale, et uued riigid äh, ka võtaksid kohustusi Pepsi paketi raames, see oli see põhimõte, millest me jälg-, lähtusime, et tõesti oleksid globaalsed eeskirjad meil. me kutsume järgmisel faasis osalema teisigi riike Äh, lisaks G kahekümne riikidele, kes on juba osalisriigid ja see kaasav raamistik äh, teostab siis sea-, seiret ka jõustamise üle ning aitab suutlikkust välja arendada nendes riikides, kes on astunud rakendamise faasi ning kindlasti tehniline jätkutegevus seisab meil ees. nüüd rakendamisest rääkides, jah, tegemist on raamistikuga, Äh, mille me oleme koos välja töötanud G kahekümnega ja kõik huvitatud riigid ja jurisdiktsioonid äh, on teretulnud osalema projekti järgmises faasis kaasa lööma. Very... suur tänu. ja nüüd ma annan sõna Valerii Mutaliele, kes on Euroopa Komisjoni taksodi peadirektoraadist mesdames et messieurs les parlementaires. suur tänu, daamid ja härrad, parlamendiliikmed. mul on väga hea meel teist aastat järjest siin teie ees olla. kui me arutame siin pärastlõunal eelarvete optimeerimist, mina juhatan peadirektoraadis, direktoraadis otsemaksustamise küsimusi ma püüan mitte äh, korrata seda, mida äh, eelkõneleja juba rääkis, aga me peame rääkima siiski ka rakendamisest, me peame vaatama arutluste tulemusi äh, ja seda globaalsel tasandil. me peame koordineerima otsuste rakendamist siseturuga selleks, et tagada rakendamise ühtsus ja ühtlus ja peab tagama, et ettevõtetele oleks äh, juriidiline raamistik mõistetav. niisiis, äh, mis puudutab meie ettepanekute sisu, siis oleme valinud äh, ühtse turuga tegelemiseks ja partnerluste loomiseks teatavad meetodid. me peame tegema koostööd seoses Äh, ühtse turu fiskaalkoormuse jagamisel ja silmas pidama ka äh, ettevõtete vajadusi. mis puudutab reguleerimisala, siis ma vist ei eksi, kui ma nüüd ütlen, et kõik eesmärgid on äh, mis on Pepsiga seoses äh, globaalsel tasandil äh, tõusetunud, on juba rakendatud äh, ka Euroopa Liidu tasandil. seega tuleks neid rakendada ka ühtse, ühtse turu raamistikus. G kakskümmend on selle teema eestkõneleja ja selle tegevuskava rakendamise eestkõneleja. kui me viime need standardid ellu ühisturul samuti, siis on hõlpsam liikmesriikidel tagada vajalik maksubaas, aga samuti hõlbustab see ähm, turul tegutsejate jaoks juriidilist raamistikku. meie põhimõte, et me maksustame kasumit kasumi teenimise kohas ja püüame tagada, et ei tegeletaks kahjustavate äh, maksutavadega, see on meie eesmärk. mis puudutab aga seda teemat, mille kallal me praegu töötame, siis äh, mis puudutab patendi erikorda, siis siin on tähtis äh, teadustöö ja innovatsioon ja sellest on rääkinud ka majandus- ja rahandusministrid eelmisel aastal et viia see vastavusse OECD lähenemisega. automaatsete maksueelotsuste direktiiviga tuleks see samuti ähm, kooskõlla viia. ettevõtted ja valitsused peaksid rääkima samuti ka siirdehindade kokkulepetest ja samuti on äh, riigi, riigiti äh, ettepanekute kohta tehtud, äh, koostatud tekst. nagu näete, siis kogukondlikud instrumendid peegeldavad samuti üldisi OECD suuniseid Äh, nende meetmetega saab võidelda kasumi ümberpaigutamise vastu, äh, mis puudutab ettevõtteid ja hübriidtooteid, siis ka sellega saab tegeleda ja intressiotsustega. meil on mitmeid äh, meetmeid seega, mille me oleme maksude optimeerimise direktiivis paari nädala eest lauale toonud ja kindlasti toetatakse neid ka edasiste algatustega, näiteks Äh, näiteks need, mille kallal praegu tegeletakse. mis puudutab aga sisu, siis äh, tuleb tagada, et äh, ühtsel turul seda ka ühtselt rakendataks. ehk siis teiseks ma soovin rääkida metodoloogiast. meil on olemas rida vahendeid Euroopa Liidu tasandil, tänu millele on võimalik tuvastada parimad instrumendid mida eesmärkide täitmisel kasutada. sooviksin täpsustada, et siin äh, on juttu just piiriülestest küsimustest. seda seetõttu, et ühtne turg peab jääma ühtseks ja me peame tegelema mis tahes turu, turumoonutustega ühtse turu raamistikus mis puudutab nüüd meetodeid, äh, mida me kasutame, siis kolm põhilist äh, printsiipi. esiteks, liikmesriikide suveräänsus on väga tähtis, liikmesriigid ise äh, tegelevad otsemaksustus, otsemaksustamise küsimustega, teiseks lähimuspõhimõtet tuleb järgida, ehk siis vajalikud otsused tuleb teha kõige õigemal tasandil ja muidugi tuleb järgida ka proportsionaalsuse printsiipi kui me räägime nüüd nendest instrumentidest, mille me nõukogus lauale toome arutluseks. mõned näited ehk sellest, kuidas neid põhimõtteid kasutatakse ja milliseid instrumente me ette valmistame. Euh, nii et meil on siin mitmeid vahendeid kasutada, muuhulgas ka õigusloomelisi. kui tekib oht, et rikutakse ühisturu toimimise reegleid, ja iga kord, kui on vaja reguleerida äh, konkurentsi, mis on kuidagi kahjulik äh, ühisturule, siis me kasutame eelkõige õigusloomelisi vahendeid ja eriti just direktiivi. seda tegime me ka halduskoostöö raames, see käib näiteks ähm, panga andmete automaatse vahetuse osas või ka näiteks äh, kohtulahendite automaatse edastamise osas, ja ka näiteks andmeedastuse osas erinevate riikide põhiselt. nüüd küsimus seisneb selles, et iga liikmesriik peab oma siseriiklikku õigusesse üle võtma eh, direktiivi, ilma et eh, sellega kaasneks mingisugune ühisturu killustumine ega ka eh, kapitali vaba liikumise Äh, kahjustamine. nüüd edasi siis nii-öelda pehme õigus või soft law, siin me ei räägi mitte enam õigusaktide ülevõtmisest, vaid pigemini soovitustest liikmesriikidele selle kohta, kuidas nad peaksid muutma oma kahepoolseid äh, maksualaseid lepinguid äh, kas kolmandate riikidega või ka mm, liikmesriikide vahel, nii et me teeme soovitusi liikmesriikidele näiteks vaadata ümber püsiva asukoha definitsioon. nii et seda viisil, et ei tekiks olukorda, kus välditaks täielikult kasumi maksustamist. edasi on meie kasutada veel üks vahend, mida me ka kasutame Euroopa Liidu tasandil. nagu te teate, siis on meil ettevõtete maksualase käitumiskoodeksi töörühm, nii et siin on liikmesriikide vaheline koordineerimine. Nad viivad vastavusse oma maksusüsteemid teiste riikide maksusüsteemidega selleks, et siin ei tekiks mingisugust kahjustava konkurentsi olukorda nüüd siis äh, asja kokkuvõttes nii sisuliselt kui ka vormiliselt, äh, mida meil siis, mida me täpselt teeme või tegema peaksime? meil on olemas meetmed selleks, et edasi liikuda, nüüd äh, meil eelkõige on vaja siin koostööd ja head koostööd. meil on juba hea näide selle koostöö kohta ka olemas siit Euroopa Liidu institutsioonidest täiesti loogiliseks liitlaseks loomulikult selles teemas, meie, meile on just nimelt Euroopa Parlament ettevõtete maksustamise osas komisjonidest tulevad siin erinevad raportid nii Econist kui ka takse komisjonist ning nende raportite kaudu pannakse paika väga ambitsioonikad eesmärgid ja komisjon loomulikult lähtub omakorda jällegi nendest eesmärkidest järgnevatel kuudel. on ka ministrite nõukogu, mis Hollandi eesistumise ajal on teinud ülevaate või vabandust, on seadnud prioriteediks just nimelt ka ettevõtete maksustamise küsimused ja me loomulikult toetame Hollandi eesistujat sellel teel kindlasti on meil vaja teha koostööd ka liikmesriikidega. Need tendentsid, mida me täheldame Euroopa Liidu tasandil, on täiesti olemas ka siseriiklikult ja me näeme, et stabiilsetele maksubaasidele surve järjest suureneb, näiteks siis tööjõumaksud äh, ja muu selline, nii et selles kontekstis on väga oluline selgitada kodanikele, et kõik kodanikud ikkagi panustavad maksubaasi ja mitte ainult osa neist. nii et loomulikult just nimelt sellest tulenevalt ei saa me kuidagi edasi liikuda nendes teemades ilma teieta, teie just nimelt peate avaldama survet valitsusele ja nõudma seda, et õigusaktid võetaks korralikult siseriikliku õigusesse üle. nii et meie plaanid on äh, ambitsioonikad, nii et teie igasugune toetus äh, selle teel on väga hinnatud ja vabandan, et ma üle kõneaja läksin. To... suur tänu ja nüüd läheme järgmise kahe sõnavõtja juurde Euroopa Parlamendist. kõigepealt ma annan sõna Alain Lamassuurile, kes on takse komisjoni esimees. suur tänu, härra esimees. ettevõtete maksustamist peeti veel poolteist aastat tagasi igavaks ja tehniliseks teemaks, siis aga äh, juhtus LuxLeaksi asi ja siis äkitselt sai sellest teema, mis on prioriteetne poliitiline teema kõikides liikmesriikides, Euroopa Liidus ning ka teisel pool Atlandi ookeani, me oleme näiteks, peame sidet nii Ameerika Ühendriikide Kongressi kui ka Quebeci parlamendi saadikutega. nüüd mis puudutab ettevõtete maksustamist, siis LuxLeaks kindlasti märgib siin pööret samamoodi nagu Lehman Brothers äh, ja kõik järgnev muutis radikaalselt seda, mis toimus finantssüsteemis ning panganduses. Euroopa Parlamendil ei ole otsest pädevust maksuküsimustes. Teie, rahvusparlamentide liikmed, olete need, kes selle üle otsustate. kuid äh, ometigi on meil siin selged kohustused, me peame kõigepealt uurima seda, mis toimus Euroopa Liidus ja samal ajal peame me tulema välja ka soovitustega. ja mis siis omakorda kas kinnitavad või siis lükkavad ümber selle tee, mis on valitud kas OECD-s või Euroopa Komisjonis. nüüd kolm peamist punkti kõigepealt, kõige olulisem on silmas pidada seda, et meie maksusüsteem ettevõtete maksustamise osas ei sobi enam kahekümne esimeseks sajandiks ja see kõik loodi sada aastat tagasi, see kõik loodi enne seda, kui muudeti tootmisprotsesse, kui muudeti seda, kuidas üleüldse ettevõtted opereerivad üleilmselt enne hargmaisust ja ka enne seda, kui tekkisid igasugused digitaalsed platvormid või näiteks e-kaubandus üleüldse suurettevõtted seega äh, suudavad äh, rikkuda konkurentsiriigle, reegleid, kasutades ära erinevaid äh, reegleid liikmesriigiti, seda kas või siinsamas Euroopa Liidu sees. ja tegelikult on võimalik just nimelt suurtel argmaistel ettevõtetel kasu lõigata kõige rohkem ühest väiksest isolatsioonis elavast väikeriigist ja tegelikult alles hiljuti siin varastati, varastas üks riik teiselt, nii et selle tuleb selgelt välja öelda, kuskilt, kui keegi sisse mingisugust maksutulu sai, siis kellelgi jäi see saamata ja selles oleme me ähm, kõik süüdi. nüüd Elisa Ferreira ning Mikael Toireri raportis järgitakse selgeid põhimõtteid, ehk siis kasumi maksustamisele tuleb rakendada konkurentsireegleid mis kohalduvad Euroopa Liidus ka absoluutselt ähm, kõikidele teistele teemadele, nii et äh, õiglane äh, konkurents, võrdsus, erinevus on siis selles, et siiamaani lihtsalt äh, elati nii-öelda täielikus pimeduses, õiglusest oli asi kaugel, kõik toimus väga ebaõiglaselt ettevõtete maksustamise osas. nüüd meie siin Euroopa Liidus, mida me siis teha saame? meie eesmärgiks äh, on ju jõuda selleni, et kõikides liikmesriikides äh, oleks maksustava äh, tulubaasi definitsioon täpselt sama. ja edasi siis on juba määrade küsimus. mil, milliste maksumääradega maksustatakse kasumite näiteks, mis toimub äh, me näeme, mis on tehtud ära näiteks käibemaksu osas, tulemused on üsnagi rahuldavad. edasi, siinkohal me lähtume OECD soovitustest, kuid kõige olulisem on see, et meie suured rahvusvahelised partnerid, alustades loomulikult Ameerika Ühendriikidest, osaleksid samuti selles töös ning toetaksid meie põhimõtteid. nüüd meil on ka häid uudiseid hargmaiste ettevõtete nägemus asjadest muutub avalik arvamus on muutunud ja meie, esindades oma kodanikke, oleme samuti selle sõnumi edastajad, ei saa enam lubada seda, et ettevõtted lihtsalt saastavad karistamatult, põhjustavad kliimamuutust, nad ei saa enam lubada endale seda, et nad ähm, klientide silmis on lihtsalt ähm, halvad kodanikud või kes ei maksa oma makse. nii et meie äh, plaanis või meie plaanides siin Euroopa Parlamendis on jätkata koostööd rahvusparlamentidega, pärast tänast kohtumist on meil ette nähtud veel kaks parlamentidevahelist konverentsi kuueteistkümnendal aprillil samade inimestega ning OECD raames veel üks konverents, kuhu kutsutakse kõikide OECD liikmesriikide parlamentide esindajad, kes osalevad selles töös, suur aitäh teile! suur tänu! ja nüüd ma annan sõna Jupajeele kes on parlamendi raportöör Pepsi küsimuses. suur aitäh teile, härra esimees, nagu ka minu kolleeg Alan Lamassoor, rõõmustan minagi selle üle, et meil on võimalik täna sellel teemal siin rääkida nüüd eh, just nimelt tänu avaliku arvamuse survele ning parlamendi survele on need teemad nüüd eh, ikkagi päevakajalised ja me oleme näinud, et meil on võimalik eh, ühtlustada kuidagi ka maksuteemasid äh, ning ettevõtluse maksustamine peab olema siin kõige selle nurgakivi. nüüd argmaiste ettevõtete agressiivne maksupoliitika tähendab seda, et iga aasta me jääme ilma kahesajast kuni kahesaja neljakümnest miljardist äh, eurost ehk siis neli kuni kümme protsenti üleüldsegi ettevõtte tulumaksust. et ilmselgelt on siin arenguruumi, ruumi liikmesriikides Pierre Moscovici maksupakett on kindlasti positiivne samm edasi, aga jah, tegemist on vaid sammuga, sest et me peame minema hoopis kaugemale selleks, et võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu Euroopa Liidus. härra Lamassoor juba ütles, et me ei ole siin Euroopa Parlamendis käed rüpes istunud, eelmisel aastal toimus oluline edasiminek, muuhulgas näiteks Toieri ja Ferreira raporti äh, läbi, nii et suur aitäh ka koordinaatorile, et aktsiakomisjonis edasi on meil siin ka veel automaatse andmevahetuse direktiiv maksualaste kohtulahendite kohta. nii et Euroopa Parlamendis me oleme tegelenud väga erinevate oluliste teemadega, kõigepealt siis äh, maksualased kohtulahendid hargmaiste rahvusvaheliste ettevõtete puhul, mis oleks võimalik alati läbi analüüsida nüüd äh, see teema on kuidagi soiku jäänud äh, siin juba kümme aastat tagasi, loodetavasti siis on mõnedel parlamendisaadikutel võimalik veenda oma valitsusi selle juurde tagasi äh, pöörduma, nüüd me ei saa, või see kümneaastane piirang, jah, me ei saa aru, miks nõukogu seda uuesti, nüüd edasi sanktsioonid, kui on ette nähtud sanktsioonid, saame me olla ka kindlad, et kõik käituvad korralikult ja nüüd me ei saa ju lubada seda, et ähm, nõukogus, nõukogu on siin nii kohtumõistja kui ka kohtualune korraga. me soovime rohkem läbipaistvust, eelkõige mis puudutab ähm, maksualaseid lepinguid erinevate hargmaiste ettevõtetega, me äh, soovime ühtseid reegleid kõikidele ettevõtetele, kes opereerivad Euroopa Liidus, see lihtsustaks reegleid nii hargmaistele ettevõtetele kui ka loomulikult äh, ametiasutustel, edasi OECD ehm, mõõde, siin on väga tähtis see, et ka Euroopa Liidul oleksid oma seisukohad selles olemas ja kaks olulist meedet, nagu mainiti, tulevad arutlusele järgmistel kuudel, kõigepealt siis see riigipõhine aruandlus ning selle analüüsimine, see võimaldab suuremat läbipaistvust maksuküsimustes ja edasi teine väga jõuline meede, BEPS, eh, tahaksin sellest veidi pikemalt rääkida, nagu esimees ka ütles, siis mina olen selle küsimuse raportöör Euroopa Parlamendis. siin on kuus olulist meetmet, kõigepealt äh, välismaise ettevõtte definitsiooni laiendamine, ehk siis selleks, et emaettevõte ikkagi maksaks makse seal, kus on ema ettevõtte asukoht ja mitte seal, kus on mingisugune filiaal, edasi teiseks vältida äh, topelt mittemaksustamist ehk siis switch over klausel, nagu seda nimetatakse, nii et kohe äh, kasumi tekke riigis äh, maksustatakse seda tulu edasi maksustada ka siis, kui tulu viiakse riigist välja. kõikides riikides need reeglid niimoodi ei käi, nagu te näete näiteks intellektuaalomandi puhul on maksud väga madalad mitmetes äh, jurisdiktsioonides. edasi intresside mahaarvamise võimaluse ajaline piirang, jällegi äh, oluline aspekt ja edasi, siin on veel ka üldine kuritarvitamise vastane klausel, nii et need on olulised meetmed eh, selleks, et eh, vältida maksudest kõrvalehoidmist argmaistel ettevõtetel ja tegelikult eh, ikkagi sunnitakse siin argmaiseid ettevõtteid maksma makse selles riigis, kus nad mingisugust majanduslikku tegevust teostavad, sest et alati nad päriselt nii ei toimi. ja mitte siis mingisuguses riigis, mis on nagu mingisugune maksuparadiis, me teame ju väga hästi, mida teeb Google näiteks ja mida teevad ka paljud teised hargmaised ettevõtted, sellele tuleb lõpp teha. me teame väga hästi, et kui hargmaine ettevõte ei maksa makse selles riigis, kus ta tegelikult tegutseb, siis ta ei panusta ka töötajate heaollu, ei nende tervisekaitsesse äh, ega millessegi muusse. ja nüüd veel üks punkt, mis on väga tähtis ja mida tuleks rakendada ellu juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, saaks vähendada halduskulusid, ehk siis vastavusse viimine kahekümne kaheksa siseriikliku režiimiga, mis kujutab endast olulisi kulusid praegu ettevõtetele. kindlasti, kui see süsteem nüüd ära muuta, nii et meil oleks siin see üks ühtne konsolideeritud maksubaas ning üks konkreetne punkt, mille poole pöörduda. Teie parlamendisaadikud saate ju avaldada survet oma valitsustele ja seega nõuda ka konkreetset ühtlustamist maksualaselt Euroopa Liidus, kõik teavad, et probleeme selles valdkonnas on ja nüüd on aeg käes, et ikkagi pakkuda ka konkreetsed vastused. suur tänu ja nüüd ma annan sõna esimesele liikmesriigi parlamendi esindajale, doktor Hans Michelbach. tema on Bundestagi saadik no., härra eh, viitmise juhataja. ma tahan kõigepealt eh, avaldada oma rõõmu selle üle, et G kahekümne kohtumisel äh, Äh, õnnestus tõesti langetada otsused hargmaiste firmade maksudest kõrvale hiilimise ja vältimise vastu. jah, Pepsi tegevuskava on õige, see on lausa verstapost rahvusvahelises maksude poliitikas ja maksunduse õigluse äh, tähis ja suur, äh, suur edu Euroopale jah, see on hea, et me sellest räägime, esimest korda äh, saavutati niivõrd suur üksmeel rahvusvahelise maksunduse normide osas ja seni ülemaailmses mastaabis sellist asja veel toimunud ei ole, aga asi ei tohi jääda ainult paberile, vaid äh, tähtis on, et kõik ka ellu rakendataks. jah see on selge, et rahvusvaheline tee on see õige lähenemisviis ja kahjulik äh, mm, maksualane konkurents riikide vahel ja maksude planeerimine peab muutuma tulevikus raskemaks. suur probleem siin meie silmis on äh, see, et äh, mõned riigid ei tunnista Äh, et midagi on valesti ja äh, ei taha reforme ellu viia. põhiprobleem on see, et terve rida Euroopa Liidu liikmesriikigi äh, väga arglikult ja vastumeelselt viivad otsustatud ellu, aga järgmisel aastal äh, peavad kõik pühendama ennast aktiivselt sellele ülesandele ja on vaja, et rohkem ja rohkem riike liituks nende kokkulepetega. nii et ikka vähem jääks maksude vältimise aukusid, maksuoaase oleks meil vähem ja maksude alast dumpingut jääks vähemaks ja BEPS äh, saab väga edukalt meid aidata selles. Äh, jah, tähtis on, et meie kodanikud ja meie ettevõtted ettevõtjad maksavad äh, makse korralikult, aga samas hargmaised firmad toimetavad oma tulu sinna, kus maksud on väiksemad. me peame mõtlema äh, selle peale, ei tohi olla konkurentsi moonutamist sellisel viisil, sest sellest äh, ükski riik lõppkokkuvõttes pikemas perspektiivis ei võida. jah, aga et sellised auahned projektid ka praktikas toimiks, Eh, on otsustava tähtsusega see, et ka USA eh, ka oleks kaasatud. just eh, rakendamise puhul on tähtis vaadata, et üksikuid riike ega ettevõtjaid kuidagi eriliselt ei koheldaks, eriti neid, kes maksude dumpingus esiplaanil on, Google, Amazon ja teised hargmaised firmad, neid tuleb takistada selles, et nad oma tulu ümber ei paigutaks see ei ole eh, siin mingisugune eh, auasi, vaid see on alatu käitumine meie kodanike ja teiste ettevõtjate suhtes. tähtis on, et ühteviisi otsustatu ellu viidaks kõikides riikides, sest vastasel korral eh, ühed riigid kasutavad teised ära ja praktikas ei ole mõttekas see, et alguses ainult üksikud Euroopa Liidu liikmesriigid jõustavad need meetmed, aga samas USA jätab selle tegemata nii et väga tähtis on meie jaoks seetõttu, et ka äh, liikmesriikide parlamendid äh, oma mentaliteeti muudaks, et nad äh, näeksid mm, maksutumpingus pahet ja ennekõike peab muutuma suhtumine hargmaiste firmade maksude vältimisse aga paraku seda ei ole veel juhtunud ja siin on meil vaja üheskoos tegutseda. kõige jaoks, kõigepealt on minu jaoks kõige tähtsam see, et väärtus, mis luuakse, maksustatakse tõesti selles kohas, kus see väärtus luuakse. ja sellepärast, sest vastasel korral ei õnnestu asja kontrollida. meie oleme föderaalne riik ja see, mis meil toimub liidumaadel, liidumaades, on ainult sellisel juhul läbipaistev, kui kõik maksustamise numeratsioon on föderaalne, hõlmab kõiki liidumaasid. nüüd patenditulu maksustamise erikord. siin ei tohi ka lubada privileege need ettevõtjad, kes põhiuuringuid, fundamentaalseid teadusuuringuid läbi viivad, eh, jah, eh, ei paigutaks, nihutaks oma tegevust eh, sinna, kus maksud on soodsamad. ühesugused reeglid ja ühesugused normid kõikides riikides kõikidele ettevõtjatele, ilma et oleks erandeid jah, direktiiv peab olema väga konkreetne selles osas, sest kui jäetakse manööverdamisruumi, siis on vägagi võimalik, et hakatakse kõrvale hiilima. ja meie Bundestagi äh, arvates on ka mõned kriitilised aspektid, kõigepealt Pepsi meetmete ellurakendamisel ei tohi öö, äh, öö, äh, lubada seda, et topeltmaksustamine eh, võib tekkida. ja väga tähtis on eh, selles veenduda ja eh, on vaja mõelda ka, kuidas hübriidettevõtete kohelda. me ei saa hästi aru siin OECD suunistest ja soovitustest siin ei tohi olla mingit erikohtlemist ja ei tohi olla ka erinevust äh, selles, kas tegemist on Euroopa Liidu liikmesriikides OECD liikmetega või USA-ga. kallis kolleeg, üritage nüüd otsi kokku võtta. okei okay., okei okay,, finish. no lõpetasin siis. Thank you. suur tänu. nüüd Martin Van Rii Hollandi senati saadik. jaa, thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra eesistuja. et äh, oleks kõik öeldud äh,, härra Martin minu kõrval on minu kõrval ja minu nim, ees, eesnimi on Marnings. et see asi oleks siis selge. Hollandi senati nimel soovin öelda mõned sõnad äh, viimase algatuste kohta, mida Euroopa äh, komisjon on maksude kõrvale vältimisega, maksudest kõrvalehiilimisega võitlemiseks teinud. maksudest kõrvalehiilimise, maksude vältimise paketti eh, esitleti paari nädala eest ja see põhineb kolmel sambal. tõhus maksustamine, maksude läbipaistvus ning tuleb tegeleda topeltmaksustamise riskiga. pärast seda, kui OECD avaldas BEPS-i tegevuskava viiendal oktoobril eelmisel aastal ja G kahekümnenda, G kahekümne kohtumisel seda ka toetati. pärast seda on äh, Euroopa Komisjon võtnud ette samuti Peipsi tegevuskava. seitsmeteistkümnendal juunil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal juba arutati Peipsi paketti üldiselt äh, seda suunda toetatakse ja Pepsi tegevuskava samuti toetatakse, eeldatakse hard law'd äh, niinimetatud soft law'le ehk pehmele seadusele. Euroopa Liidu seadusandlus peaks olema tõhusam kui OECD soft law lähenemine. seetõttu oleks loogiline, et Euroopa Komisjon kasutaks äh, ära kohe kõik võimalused, et Pepsi tegevuskava üle viia äh, seadusandlusesse ja kaasata sinna ka võimalikud äh, meetmed tagajärgedega tegelemiseks. direktiivis on välja toodud kuus põhitegevust maksude vältimis, maksudest kõrvalehiilimise vältimiseks. esiteks Pepsi tegevuskavas äh, intresside mahaarvamise ajaline piirang ja nii edasi. kaks äh, algatust on siin puhtalt Euroopa, Euroopa algatused, näiteks äh, switch over klausel. kui Euroopa Komisjon soovib äh, reguleerida rohkem, kui Pepsi pakett seda ette näeb G kahekümne otsuse kohaselt, siis sellel peaks olema põhjused seda tehes peaks austama nelja põhivabadust ja ka lähimuspõhimõtet. ning lõpuks Euroopa Liidu ühisturg peaks jääma atraktiivseks majanduseks nii Euroopa eh, ettevõtjatele kui ka välisinvestoritele. Euroopa ühisturg peaks olema konkurentsivõimeline ja kon-, ta konkureerib ju Ameerika ja Hiina turuga ja samuti peaks eh, järgima maksuseadusi Hardlaw lähenemise eelis on see, et äh, maksude, maksuküsimustele lähene, lähenetakse demokraatlikult ja tulemus on kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides sama. kõik liikmesriigid peavad üle võtma direktiivi riiklikusse seadusandlusesse, et ühtlustada ettevõtete olukorda kogu Euroopa Liidus. maksudest, äh, maksude vältimise direktiiv ja koostöödirektiiv neid ei ole Hollandi parlamendis veel arut-, aru-, arutatud. Hollandi parlament ootab selleks äh, Hollandi valitsuse viimaseid ettepanekuid. praegu tuleks äh, samuti rõhutada seda, et riigipõhine aruandlus on juba Hollandi seadusandlusesse sisse toodud ja see hakkas kehtima esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist Hollandi valitsus on äh, kolme, tegevuskava kolmteist äh, oma seadusesse üle võtnud ja see käib ka läbipaistvuse kohta ja samuti ka ühtse aruandlusstandardi kohta. läbipaistvuse tegevuskava, mille Euroopa Komisjon on välja toonud, äh, võetakse hea meelega Hollandi parlamendi poolt vastu ja samuti ka maksuotsuste, maksuotsuseid puudutav direktiiv samuti on äh, Hollandi parlament äh, toetanud äh, arenguriike nende maksusüsteemide tugevdamisel, et vältida topeltmaksustam-, maksustamist ja sellised kokkulepped on sõlmitud kahekümne nelja arengumaaga, arenguriigiga. Euroopa Liidu strateegia, mis on keskendunud maksuküsimustes samuti kolmandatele riikidele ja arenguriikidele, ka see ehm, ettepanek, ka seda ettepanekut Hollandi senat toetab, aitäh. suur tänu nüüd härra Ladislav Kaminski. rahanduseelarve, rahandus- ja eelarvekomisjoni esindaja Slovakkia parlamendist. suur tänu, härra eesistuja, soovin selgitada Slovakkia seisukohta selles projektis. Slovakkia rõhutab äh, ausa maksustamise tähtsust ja samuti seda, kui tähtis on äh, maksualane teabe vahetamine selleks, et äh, vältida ettevõtete agressiivset maksupoliitikat. Slovakkia on järk-järgult teinud maksuseadustesse vajalikke muudatusi ning samuti muutnud ka haldussüsteemi selleks, et tagada selleks, et meie riik eh, ei oleks osaline maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise skeemides. meie valitsus püüab samuti läbi viia siirdehindade maksuauditit ja hargmaiste ettevõtete käitumist selles eh, valdkonnas. Slovakkia Vabariik on teinud maksuküsimustes eh, haldusalast koostööd, Slovakkia Vabariik vahetab aktiivselt maksualast teavet teiste riikidega ning meil on hästi välja arendatud teabevahetussüsteem, eelkõige just, mis puudutab maksuküsimusi. Slovakkia leiab, et OECD Pepsi ettepanek on äh, mõjukas ja kasulik äh, üle-euroopaliste maksuküsimuste lahendamisel Euroopa Liidu võimalik tegevus seoses Pepsiga, seda Slovakkia Vabariik toetab ja toetame samuti üle-euroopalist äh, rakendamist, äh, kui me räägime Pepsi, OECD Pepsi plaanist. samuti on, tegeleb Slovakkia ähm, Pepsi ülevõtmist äh, siseriiklikusse seadusandlusesse ja loodame, et seda teevad ka teised liikmesriigid me soovime tagada, et äh, eeskirju rakendataks äh, loogilisemalt, ilma et äh, tekiks topeltmaksustamisega probleeme. samuti soovib Slovakkia valitsus, et riigipõhised aruanded leiavad peatselt poliitilise kokkuleppe ning need rakendatakse ellu. Slovakkia tervitab komisjoni taks-, maksudest kõrvalehiilimise paketti samuti toetab Slovakkia seda, et Euroopa Liidu tasandil arutatakse maksu, maksude vältimisega võitlemise direktiivi ja loodame, et arendatakse edasi ka OECD Pepsi strateegiat ja kaasatakse see Euroopa Liidu tegevuskavadesse. usume, et Euroopa Nõukogu tasandil peaks arvestama ka Pepsi ähm, välis, välist mõõdet seda selleks, et suurendada dialoogi kolmandate riikidega ja heade valitsemistavade ja maksu, maksu, maksustamise küsimuste head tavad leviksid ka kolmandatesse riikidesse, aitäh! ja eh, nüüd annan eh, sõnajärje üle kaasjuhatajale. jah, me kuulsime siin OSCD, Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi erikomisjoni takse kaks juhilt ja samuti Euroopa Parlamendi raportöörilt Pepsi küsimuse, samuti Slovakkia, Holland eh, ja Saksamaa parlamenti esindajad võtsid sõna. aga nüüd on meil mõttevahetus, igaüks saab sõna maksimaalselt kaheks minutiks, nii et üks silm kogu aeg kellal, palun. ja kõigepealt annan sõna härra Muetile Prantsuse parlamendist. Oui, merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees. väga hea, et on korraldatud kohtumine, kus me saame rääkida võitlusest agressiivse maksualase optimeerimise vastu. nüüd G kaheksa kohtumine puudutab ju ka otseselt seda, kui Pepsi plaanidega välja tuldi, siis Prantsusmaal me lõime ka Eh, oma struktuuri selle jaoks kolm ja pool aastat tagasi, selleks et jälgida, mida Pepsi osas tehakse ning vaadata, mida me peaksime siseriiklikult muutma. me kohtusime ka Euroopa Komisjoni teenistustega tol hetkel, kuid tol ajal oli tegemist üsna keerulise teemaga, mida Euroopa Liidus üldse käsitleda. sest et maksud jah, on ju liikmesriikide pädevuses ning ei olnud veel jõutud sinnamaale, kuhu me oleme jõudnud praeguseks. ja nagu juba öeldi, siis Luxleaksi juhtum kindlasti kiirendas asjade käiku. nii et nüüd on tegemist meie kõigi ühise murega. kui me käsitlesime maksualast optimeerimist, nagu seda nimetatakse, tol ajal siis nägime, et see probleem puudutab tervet Euroopa Liitu nii et üritati siis ähm, täita neid õigustühimikke, mis võimaldasid hargmaistel ettevõtetel täiesti karistamatult äh, maksudest kõrvale hoiduda, nii et mul on väga hea meel, et Pepsi projekt on nüüd äh, ellu toodud ning et Euroopa Komisjon on sellega kaasa läinud äh, erinevate omapoolsete ettepanekutega. nüüd siin on aga üks küsimus, mis puudutab just nimelt Euroopa Liitu, kõigepealt äh, maksubaasi ühtlustamine ettevõtte tulumaksu osas, jah, juba teada-tuntud teema. see siis tähendab seda, et maksumäärad otsustatakse liikmesriikide tasandil, kuid maksubaas oleks ühine, nii et see mm, ühtlustaks olukorda nii ettevõtete kui ka maksuasutuste tarvis. ma tänan ja järgmine on härra Von Rompuy Belgia esindajate kojast. Ja, meneer de voorzitter, uh, België schrijft zich helemaal in in de. suur tänu. meie kuulume nende riikide hulka, kes uh, üritab ka Pepsiga tõhusalt võidelda. härra Lamassuur juba rääkis sellest, meie olime ühenduses takse komisjoniga Euroopa Parlamendis ja oleme osalenud ka ettevõtete tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi aruteludes. jah, eh, maksumäärad, mis loovad soodustusi hargmaistele ettevõtetele, need asjad peavad lõppema. jah, tähtis on ka tagada, et igasugused maksu eelotsused oleksid läbipaistvad ja LuxLeaks juhtis sellele probleemile tähelepanu ning meil on suur heameel selle üle, et nüüd Euroopa Liidu tasandil äh, arutatakse sellist tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi. Äh, jah, Euroopa Komisjon on hukka mõistnud Belgia äh, topelt mittemaksustamise pärast. jah tõesti, äh, nad argumenteerisid oma seisukoha, aga nii on meil asjad olnud aastast kaks tuhat neli ja tegemist on äh, tagasiulatuva jõustamisega. Äh, me peaksime Belgia valitsusega ettevõtjatelt rahad tagasi nõudma. jah, see tagasiulatuv mõju äh, see on vastuvõetamatu, sest millise õiguskindluse see loob ettevõtetele, kes võib-olla on teinud äh, investeeringuid. ja teine märkus. Pepsi äh, jah, otsused tuleb ellu rakendada ja on vaja selleks üleminekuperioodi ja samuti jälle, kuidas on siis lood õiguskindlusega äh, jah, siin räägitakse kapitali väljavoolust. Äh, sellegi peale peaks mõtlema, kui Pepsi käsitleda ja rak-, ellu rakendada. jah, on ettevõtjad, kes ka need äh, normid ära kasutavad. Euroopa Komisjon ütleb selle peale, et äh, ükskord, et jah, et kõik on okei okay,, teinekord jälle, et ei ole, mis siis toimub ikkagi üleminekufaasis, siin peab valitsema õiglus, kindlus. jah, ja mõned eh, süsteemid, maksustamissüsteemid satuvad üleminekuperioodil kahtluse alla. igatahes on vaja kindlustunne luua. jah, ma kordan üle, et kõneaeg on maksimaalselt kaks minutit, sest me tahame kõigile sõna soovinutele ka võimaluse sõna võtta. tänan juba ette, järgmine on Malta esindajate koja esindaja. kõnelejale mikrofoni. suur tänu. kahtlemata tegemist on tehnilise teemaga aga samas ka väga olulise teemaga ka poliitilisel tasandil. seda nii liikmesriikide jaoks kui ka Euroopa Liidu jaoks. ja see on väga delikaatne teema ja samas väga tõsine. mis tähendab, et on vaja väga ettevaatlikult läbi analüüsida need meetmed, mis on rakendamisel erinevates liikmesriikides. jah, meiegi pooldame õiglast maksustamist ja paljuski, eh, mis paketis kirjas, me toetame, aga samas ei tohi lasta tekkida olukorral, kus see pakett ja seal sisalduvad meetmed mõjutavad liikmesriikide suveräänsust maksustamise vallas maksustamine jääb äh, endiselt liikmesriikide pädevusse ja sellepärast äh, on tähtis silmas pidada, et kui me tahame selle algatuse edu, siis äh, tuleb sajaprotsendiliselt kinni pidada subsidiaarsuse põhimõttest. sest maksustamine tugineb ju sellele põhimõttele ja tähtis on ka äh, hea seista selle eest, et otsustatud meetmed ellu viiakse. väikeste majanduste äh, puhul äh, ja nende majanduste puhul on ju tegemist rohkem riskialdite majandustega kui suurte riikide majanduste puhul ja äh, sellistel äh, riikidel on tähtis, et kodanikud ka usuksid võetavatesse meetmetesse ja toetaksid äh, neid meetmeid, sest ainult nii saab neil olla edu. suur tänu, järgmine on proua Jolie Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsioonist. tere hommikust! ja ma arvan, et see, mida me täna teeme, on tähtis ja mina tahaksin jagada teiega seda aruannet, mis on valminud Euroopa roheliste eh, taotlusel ja see puudutab IKEA-d ja meie eh, leidsime, et sellel ettevõttel eh, on üks miljardit eurot makse jäänud maksmata kuue aasta jooksul. mul on näite tuua Belgia kohta, seitse miljonit ühel aastal Taanis, kolm miljonit Prantsusmaal kakskümmend kolm miljonit, kolmkümmend kuus miljonit jäi maksmata Saksamaale. nii et minu küsimus teile, palve teile, uurige IKEA tegevust oma riigis, küsige oma rahandusministril, kas, kuidas on lood äh, selle firma maksude maksmisega, see raport on olemas, ma saadan selle sekretariaadile ja te võite sealt järele küsida. Äh, oluline on see, et uued Pepsi eeskirjad, seda olukorda ei muuda, IKEA-d ei öö, saa panna Pepsi eeskirjadega makse maksma. nii et meie teeme oma aruandele tuginedes ettepanekuid, et hõlmata ka sellist riik, liiki agressiivne maksude planeerimine, mida PEPS praegu ei käsitle. suur tänu. järgmine on härra Oprea Rumeenia senatist. suur tänu. jah, Rumeenia parlament toetab tegevuskava ja meie jaoks on maksude kõrvalehoidmise vastane võitlus prioriteediks aga jah, koordineerimisest jääb vajaka, kui kõneks on Euroopa Liidus firmade maksustamine, on vaja, et et liikmesriigi süsteemid ka oleksid võrreldavamad. nüüd direktiivi eelnõu ettevõtete tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta. jah, Rumeenia parlament äh, teeb rõõmu see, et ettepanek vaadatakse uuesti läbi, pidades silmas vajadust maksudest kõrvalehoidmisega võidelda. jah, meil on vaja maksutõkked oma siseturul kõrvaldada ja konsolideerimise mõte meeldib meile, aga peab arvestama ka seda, mida see eh, konsolideeritud maksubaasi rakendamine tähendab meie eelarvetele. tööjõu hind ja väärtus, varu, põhivahendite väärtuse vähenemine on eh, probleemiks. ja meil on reservatsioonid ka kahjumi piiri, üle piiri nihutamisega seoses ja võivad tekitada, tekkida ka igasugused fiskaalsed erisused liikmesriikide vahel. meie endiselt äh, mõtleme, mida pa-, välja pakutu ikkagi toob kaasa meie eelarvele. Eh. suur aitäh ja järgmiseks kõnelejaks nimekirjaks on proua Louvagie, palun, Prantsuse Rahvusassamblee eest. Louvagie parandab kõneleja. nüüd ähm, kasumi maksustamine ning äh, käive ja nendevaheline seos on teema, millega äh, peab tegelema Euroopa Liit ja mitte ainult rääkima sellest. viimastel päevadel oleme saanud ka lisainfot selle kohta, me oleme näinud, et maksualane optimeerimine ning agressiivne maksupoliitika nõuab selget reaktsiooni Euroopa Liidult. jäämata saanud tulu riigieelarvetesse on ju tohutu meil on vaja tõhust maksupoliitikat, see on elutähtis selleks, et Euroopa Liit oleks edukas on täiesti võimalik või on täiesti ju lubamatu see, et me nõuame kodanikelt, et nemad peavad andma oma panuse eelarvesse, kuid samal ajal omalt poolt ei tegutse me tõhusalt, kui asi puutub hargmaistesse ettevõtetesse. me peame kindlasti tegutsema ka teistes valdkondades, näiteks Euroopa Liidu innovaatilisust suurendama nüüd, kui liikmesriikide maksualane sõltumatus jah, peab kestma jääma, siis siiski võivad meil olla ühtsed maksualased eesmärgid ja tänu sellele suudame me suurendada läbipaistvust meil on jah, vaja teha koostööd, nagu eelkõnelejad juba ütlesid, on vaja teha koostööd liikmesriikidega. just nimelt see koostöö ongi siin võtmetähtsusega ka selles osas, kas PEPS kukub läbi või osutub edukaks. me peame kaaluma seda, kas liikmesriikide areng on piisavalt kiire ja piisav selleks, et tagada tõeline maksualane õiglus, aitäh! suur tänu! ja järgmiseks palun härra Engelbrecht Taanist. suur aitäh, härra esimees, daamid ja härrad, kallid parlamendisaadikud, ärgem unustagem seda, millest BEPS tegelikult räägib ja me ei räägi tegelikult mitte ainult selles, et tuua äh, ettevõtete maksustamise kaudu palju tulu eelarvesse. PEPS tegelikult tähendab ka seda, et suured, suuri ettevõtteid maksustatakse täpselt samamoodi nagu hargmaiseid ettevõtteid, nii et tegemist on õiglase konkurentsi küsimusega, ärgem laskem sellel meelest minda, see on väga oluline aspekt. ma olen täna siin kuulnud nii mõndagi ka selle kohta, et tuleb tõsta teadlikkust, tuleb tõsta rahva teadlikkust. Taanis äh, me oleme sellega väga palju tegelenud, Taani on üsna progressiivne ja mitte ainult, äh, ma ei ütle seda sellepärast, et mina olin selle valdkonna minister, me oleme progressiivsed sellepärast, et me arutasime tegelikult pikad või mitmete aastate jooksul ettevõtete maksustamise teemat ning teadlikkus inimestes tähendab seda, et me näeme, kuidas hargmaised ja suurettevõtted, näiteks Ameerika hargmaised ettevõtted osalevad avalikes aruteludes Taanis ning ütlevad, et miks mitte rohkem läbipaistvust. miks mitte rohkem läbipaistvust Taanis võrreldes teiste riikidega? ja kui te olete jõudnud sinna punkti, siis olete te midagi ära teinud, nii et kui meie saame midagi teha Taanis selleks, et kuidagi teile abiks hoida, olla parlamentides, et see teema edasi liiguks, siis me seda kindlasti teeme. Taanis on olemas täiesti avalik andmebaas, kust on võimalik näha informatsiooni kõikide ettevõtete kohta, mis on Taanis registreeritud, kui palju nad teenisid kasumit, kui palju äh, maksid nad maksu ja nii edasi, nii et daamid ja härrad, just nimelt selles seisneb teadlikkuse tõstmine, nii et rakendagem ellu PEPS võimalikult kiiresti ja võtkem see siseriiklikku õigusesse üle. suur aitäh ja nüüd on siin Rahvapartei esindaja härra Stolojan, palun. suur aitäh, härra esimees jah, mina tervitan Euroopa Komisjoni direktiivi ettepanekut ning ühtlasi suhtun positiivselt ka rahvusparlamentide ja riikide valitsuste ähm, äh, jõupingutusi selleks, et kasumit mitte võimaldada ümber paigutada, aga tegelikult VKE-d ikkagi maksavad ju rohkem makse kui hargmaised ettevõtted. me peame sellele lõpu tegema. ja me just saime teada ka Euroopa Komisjoni avaldusest, et on selliseid maksualaseid kohtulahendeid, mis rikuvad Euroopa Liidu õigusakte riigiabi kohta. maksu eelotsustest räägime nüüd. maksu eelotsused ei jää kehtima nüüd paariks kuuks või aastaks, need on meiega siin pikaks ajaks ja me ei tegutsenud Euroopa Komisjon tegutses alles siis, kui puhkes see suur skandaal, suur avalik äh, skandaal. ja see ei ole ot-, ei ole vastuvõetav ühele Euroopa Liidu institutsioonile. nii et äh, see on see minu küsimus, kuidas me saime, saime sellist asja lubada või kuidas me saime lubada äh, lihtsalt endale seda, et käed rüpes istusime tükk aega? Very much. The next uh, suur tänu ja järgmiseks on palun Eesti Parlamendi esindaja. suur aitäh, ma olen nõus Taani kolleegiga. maksudest kõrvalehoidmise ja maksude maksumaksmise vältimise vastane võitlus on väga oluline teema ning me peame võitlema ikkagi õiglase konkurentsi nimel, sest et õiglane konkurents tähendab ju ka suuremat majanduskasvu ning seda on meil just nimelt vaja Euroopa Liidus. ühtlasi ma olen nõus nendega, kes ütlesid, et ähm, tänapäeva majandus ei ole samasugune nagu minevikus ja meie maksusüsteemid on ajast ja arust. näiteks kui me vaatame digitaalmajandust, siis väga raske on tuvastada seda, kus väärtus loodi, kuid maksustamine peaks ju toimuma seal, kus see väärtus loodi. nii et väga tähtis on just tuvastada see, kus tulu tekib ning sealsamas maksustamine peakski aset leidma. lisaks, kui me näiteks ähm, ühtlustame midagi maksualaselt ähm, andmevahetuse osas, siis me peaksime võimaluste piires hoiduma kahekordsest äh, halduskoormusest ja sama käib ka ähm, OECD kohta nagu ka Euroopa Liidu kohta Äh, meie soovime, et tööjõumaksudest ja kapitali maksustamisest pigemini liigutakse edasi ressursside kasutamise maksustamise ning saaste tekitamise maksustamise juurde, et tagada pikaajaline majanduskasv Euroopa Liidus. suur aitäh ja äh, proua Andre, palun, Prantsuse senatist. suur tänu, PEPS projekt, nagu kolleegid juba ütlesid, on saanud Prantsuse tugeva toetuse. jah, tõepoolest, seda analüüsiti kõigepealt äh, Ameerika suurte internetiettevõtete maksualase optimeerimise kontekstis. mitmed suured Prantsuse hargmaised ettevõtted aga tunnevad muret Pepsi üle, nimelt maksubaasi või ka kasumi ümberpaigutamine nii ehk naa liigub juba tärkava majandusega riikide suunas Hiinasse, Brasiiliasse ja mujale. ja Prantsuse suurettevõtted ning teised suurettevõtted ütlevad, et just nimelt seal toimub kõige suurem majandustegevus, kuigi tegelikult intellektuaalomandi osas see päris nii ikkagi ei ole. korraldati ka terve rida kuulamisi selle küsimuse selleks, et uurida seda, kas Prantsusmaa suudab seista hea oma ettevõtete huvide eest, kasutades aktiivset maksualast diplomaatiat, seda nii OECD kontekstis kui ka ümber vaadates maksualaseid lepinguid. ja sügisel kiideti senatis heaks mitmeid meetmeid selleks, et BEPS üle võtta Prantsuse õigusesse, teha on meil aga veel väga palju ja me peaksime kõik ikkagi püüdlema samade eesmärkide poole, aitäh! suur aitäh ja viimaseks kõnelejaks palun proua Demassi kuue fraktsiooni esindaja Euroopa Parlamendist. tere tulemast Brüsselisse kolleegidele. komisjoni ettepanek on kindlasti suur samm edasi komisjoni jaoks, aga tegelikult meile maksumaksjatele see eriti suur ei ole ega ka neile kodanikele, kes nii ehk naa kannatavad sotsiaaltoetuste vähendamise äh, all ning avaliku sektori investeeringute vähesuse all. nüüd see, et tuleb käsitleda kõigepealt argmaist ettevõtet ikkagi ühe üksusena, mida ta ju tegelikult ka on. nüüd komisjon on valinud siin selle kõige suurema mahaarvamise protsendi ehk siis kolmkümmend protsenti ikkagi ähm, saab maha arvata enne Äh, saab maha arvata tulust. ja siis nüüd see switch over klausel on siin endiselt sees, äh, jah, see on küll põhimõtteliselt jõuline meede selleks, et võidelda kasumi ümberpaigutamise vastu, aga tegelikult on ju nelikümmend protsenti see määr, millest ülespoole siis hakkab kohalduma emaettevõttele teatud teatud maksumäär ja tegelikult ju siin pigemini soovitatakse seitsekümmend viit protsenti, akadeemikud on isegi öelnud, et üheksakümmend protsenti. tegelikult ei kohaldu maksureeglid isegi mitte liikmesriikide vahelises koostöös, nii et meie kodutööd on siin teha veel väga palju, Euroopa Parlamendis me kindlasti nõuame maksualast õiglust, sest et seda on tarvis praegu meie kodanikele, on tarvis meie majandusele meil on vaja avaliku sektori investeeringuid selleks, et ähm, väljuda sellest majanduskriisist. suur aitäh ja nüüd on Pepsi alane kohtumine lõppenud, ma saan aru, et siin on tõstatatud paar küsimust. Belgia esindajate koja liige esindas kaks küsimust, Rumeenia parlamendisaadik samuti. saaksin võib-olla vastamiseks anda sõna komisjoni esindajale selleks, et väga kiirelt vastata, võib-olla üks-kaks minutit ja äh, pärast seda siis juba saate kohtuda kahepoolselt, võib-olla väljaspool seda ruumi, palun. suur aitäh, härra esimees, jah, suure rõõmuga vastan kiirelt mõnele sellele punktile. kõigepealt suur aitäh kõigile neile, kes viitasid et on vaja liikuda ikkagi CCCTB suunas jõudsalt, minul endal ei olnud aega sellest rääkida. nii et see, et meil on olemas PEPS, ei tähenda seda, et enam ei oleks mingit mõtet rääkida äriühingu tulumaksu ühtsest konsolideeritud maksubaasist. nüüd riigiabi teema. see ei puutu Euroopa Komisjoni ning see ei ole teema, millega mina tegelen, see käib konkurentsi peadirektoraadi pädevusse, kuid nüüd see retroaktiivsuse küsimus tegelikult ei puuduta spetsiifiliselt mitte riigiabi, mis ei sobi kokku maksureeglitega või üldise maksurežiimiga. ja siis nõutakse selle tagasimaksmist nüüd edasi Belgia maksurežiim ja intress Äh, puudutav äh, Belgia spetsiifika. seda tuleb vaadata ikkagi ka äh, tagatisi käsitledes, on ka teisi liikmesriike, kus on kuritarvitamise vastased klauslid, mis töötavad hoopis paremini kui Belgia režiim. ja see on teema, millele me oleme viidanud ka oma soovitustes äh, Belgia riigipõhistes soovitustes, me äh, peame dialoogi Belgiaga selles küsimuses, see süsteem iseenesest ei ole vale, aga sellega peavad kaasnema väga selged kuritarvitamise vastased reeglid, näiteks Itaalia süsteem meie arvates on selles mõttes parem äh, ja sellise süsteemi võiks ellu rakendada ka Belgias, aga ma tean, et see on teema, mis on praegu Belgia poliitikute meelel edasi, maksu eelotsused. selle kohta ütleksin paari asja. ei, me Euroopa Komisjonis ei ärganud mitte alles pärast äh, Laks äh, Liigsi juhtumit äh, infovahetuse osas maksu eelotsuste tegemisel. kahekümnenda kümnendal aastal juba tõstatasime selle teema. ma toetaksin seda, mida ütles meie kolleeg Hollandi parlamendist, kui meil on õiguslik alus olemas, mis on kindel ja ambitsioonikas, siis on meil ju kergem äh, saavutada tulemusi kui siis, kui meil on siin nii-öelda pehme õigus, mis tuleneb lõppkokkuvõttes lihtsalt liikmesriikide heast tahtest. nii et kui meil on direktiiv maksueelotsuste osas, siis on meil paremad vahendid selleks, et tagada läbipaistvus, äh, kui meil või seda tulevikus ja siis jah, kuna meil on aega vähe, siis räägiksime kõikidest nendest teemadest edasi juba kahepoolselt, tänan. suur aitäh. suur aitäh ka kõikidele teistele kõnelejatele, nüüd on meie koosoleku esimene pool läbi ja edasi lähme Pangandusliidu juurde. ja Christopher Roy tuleb siia koos minuga juhatama. Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, kas tohiksin paluda teie tähelepanu? beginnen? Zou staan? Ja. Oké. Okay. Ladies and gentlemen. Dames en herren. tänan teid, äh, tänan Euroopa Parlamenti selle eest äh, Taani senati nimel, et need kaks sessiooni täna siin korraldate, korraldasite ja teise, teise sessiooni teema on pangandusliit. me tutvustame teile Euroopa Liidu tasandil äh, reformi, et suurendada meie finantssüsteemi stabiilsust praeguse seansi eesmärk on arust-, arut-, arutleda suurimate saavutuste üle, mille me siiani oleme ellu viinud ja samuti räägime ka edasistest väljakutsetest, mis seisavad meie teel pangandusliidu elluviimises. ühtne resolutsiooni mehhanism on praegu ellu viidud, tervitame nende kahe esimese pangandusliidu samba ehm, esindajaid Daniela Nui Euroopa Keskpangast ning äh, doktor Elke Kööning, kes on äh, ühtse resolutsiooni nõukogu ühtse kriisilahendusmehhanismi äh, esinaine. tänane seanss toimub kõigest üks päev pärast seda, kui parlamendi EKONi komisjon hääletas esimese pangandusliidu raporti üle. selles raportis vaadatakse tagasi Pangandusliidu edusammudele aastal kaks tuhat viisteist. lisaks sellele see töö, mis on tehtud EKONi komisjonis, Euroopa Komisjoni äh, palvel EDIS-iga, selle tööga on juba alustatud. on täielik vajadus äh, luua Euroopa ühtne hoiuste tagamise skeem seega oleme eriliselt huvitatud äh, kolmanda samba, pangandusliidu kolmanda samba lõpuleviimises teemadel. me soovime vahetada arvamusi teiega selleks, et mõista üle-euroopalisi väljakutseid pangandusliidu loomisel selleks, et me saaksime ellu viia hoiuste tagamise skeemi üle kogu Euroopa, mis oleks aluseks stabiilse pangandus, stabiilsele pangandusliidule soovime taastada hoiustajate usalduse ja edendada finantsstabiilsust kogu Euroopas. nüüd annan sõna äh, proua Daniel Nuile, kes on Euroop-, Euroopa Keskpanga haldusnõukogu esimees. suur tänu, mul on väga hea meel siin olla, härra esimees ja lugupeetud parlamentide liikmed, algselt tahtsin teiega rääkida kahel teemal, esiteks äh, ühtse kriisihaldusmehhanismi esimese, esimesest aastast ja teiseks äh, sellest, mil määral pangandusreeglid takistavad äh, meie tööd. arvestades praegust turuolukorda, siis peaksin rääkima Euroopa pangandussektori hetkeolukorrast esimesena niisiis, alustuseks euroala pangandussektori olukord täna on täielikult erinev sellest, mis ta oli aastal kaks tuhat kaksteist. täna on pangandussektor palju vastupidavam. umbes üheksa protsenti aastast kaks tuhat kaksteist äh, on suurenenud protsent kolmeteistkümne protsendini pärast äh, seiremehhanismide elluviimist, samuti on äh, suurendatud pangandussektori stabiilsust, seega on pang-, suudab pangandussektor toime tulla äh, ootamatute majandusprobleemidega täna paremini kui paari aasta eest. samas on veel rida panku, kes ei tule halbade laenu, laenudega toimu. Need pangad on tuvastatud Äh, esmakordselt kasutati sellest, äh, selleks äh, ühtseid kriteeriume, mille on välja töötanud EBA. seega oleme me üsna heas seisus, et töötada selle teema, teemaga edasi ja Euroopa pangandusjärelevalve abil ka pangandussektorit edendada järgmistel aastatel peame tegelema, tegema koostööd kõige tähtsamate riiklike ametitega selleks, et siseriiklikul tasandil äh, viid-, rakendatakse ellu vajalikud meetmed, mis meie tööd toetavad. viimastel aastatel oleme oleme tuvastanud mitmed äh, kriteeriumid, mida on stabiilseks pangandussektoriks kapitalinõude oleme täpsustanud ja me oleme valmis nüüd kapitalinõuded täitma aastaks kaks tuhat üheksateist sajaprotsendiliselt ja suur osa pankadest on juba need nõuded äh, täitnud ja esimese faasi nõuded, äh, mis puudutavad kasumi jaotamise Eh, protsessi ja menetlusi samuti neile tuleb kohaldada aasta kaks tuhat üheksateist, selleks ajaks juba uusi nõudeid. kaks tuhat viisteist pangad ja järelevalve eh, on tegelenud ka eh, kasumi analüüsiga aastal kaks tuhat neliteist ja kuidas on kasumi jaotamine toimunud. tähtis, et pankadel oleks need nõuded jaotamisel täidetud, mis me oleme seadnud ja samuti samal ajal peetaks kinni ka kapitali nõuetest. samuti esimese taseme kapitaliinstrumentide alased nõuded. pangad juba ületavad miinimumtasemeid ja e, loovad puhvreid e, edasi. nüüd e, meil on nüüd olemas kriisilahendusmehhanism, mis tagab, et pangandussektor suudab rekapitaliseerimise kulud katta, kui eh, pank peaks eh, lõpetama oma tegevuse ja see ei toimi enam maksumaksja rahadega. nüüd eh, samuti näib, et hiljutine hinnatõus laenude võtmisel ei ole põhjendatud. tähtis on Äh, hetkel äh, analüüsida olukorda ning ma tahaksin rääkida ka ühtse järelevalve äh, mehhanismi tulemust esimesel aastal. järelevalvemehhanism Euroopa Keskpangas hõlmab kogu euroala ja lühikese aja jooksul on see muutunud kõigile kohalduvaks ja on olnud pretsedenditu. see on olnud nurgakiviks äh, ja tähtis on, et kõik järelevalve alla kuuluvad pangad pälviksid võrdse kohtlemise, nii et sellega me saavutame, et oleme tõeline järelevalveasutus. Euroopa Keskpangal on vaja kahte asja, meil on vaja ühtseid eeskirju ja ka on vaja neid ühtselt kohaldada see ühtne järelevalvemehhanism pärast seda, kui see loodi, on kõvasti edasi arenenud. kõigepealt usaldatavusnormatiivid, nende kohta meil on olemas ühtne metoodika seiramiseks ja seda kohaldatakse kõikide olulistele finantsinstitutsioonidele. ja nüüd äh, me jälgime väga tähelepanelikult, kuidas järelevalvenõudeid täidetakse kõikjal ja tähtis on, et kõik kohaldaksid õiguslikku raamistikku ühtlaselt, aga meil ei ole veel ühtset reeglistikku kõigi jaoks ja sellepärast järelevalve praktika harmoneerimine ei ole võimalik. ja üks teema on liikmesriikidele jäetud diskretsiooni kaalutlusõigus ja äh, Euroopa Keskpank võimaldab seda, äh, aga aasta kaks tuhat kuusteist eh, suur osa meie ühtlustamismeetmetest eh, ka selles valdkonnas realiseeritakse. tähtis on, et meie järelevalve oleks tõhus ja ühtlane, aga on piirid ees, mida me saame järelevalve eh, puhul teostada ja usaldatusnormatiivide puhul jäävad erisused ja me ei saa nendega ise tegeleda ja see erisus tõesti äh, Ähm, muudab järelevalve keerulisemaks, sest tingimused ei ole ühesugused ja erisused on mitmesugused. kõigepealt õigusaktid Euroopa Liidust lubavad ka mitmesuguseid erandeid teha liikmesriikidele oma õigusaktide kaudu ja Euroopa Keskpank ei saa siin mitte midagi ära teha äh, sellisel juhul harmoniseerimisega. on vaja äh, kõigepealt algatust üles näidata, et probleemide juured äh, tuvastada ja kõrvaldada. teiseks direktiivide kasutamine määruste asemel on ka probleemiks. näiteks äh, kui on vaja, et järelevalveasutus peaks kiiresti sekkuma, see on hetkel, kui pangal on tekkinud probleemid ja äh, nüüd äh, kriisi lahendusdirektiiv on andnud järelevalveasutusele võimaluse kiiresti sekkuda äh, aga kui tegemist on direktiiviga, siis liikmesriigid otsustavad, kuidas direktiivi ellu täpselt rakendada ja keskpangal on seetõttu tegemist üheksateistkümne erineva äh, õigusega, mida järgida ja ideaalselt oleks, ideaalne oleks, kui oleks määrus, mida kohaldavad liikmesriigid kõik ühteviisi. kolmandaks, liikmesriikide õigusaktid võivad ka olla probleemiks ega võimalda ühesuguseid mängureegleid pangandusliidus. ja see kaalutlusõigus, mis Euroopa Keskpangal on, et pangandusliidu eeskirju harmoneerida, on kammitsetud nendest täiendavatest eeskirjadest ja piirangutest, mis kehtestatakse mõnedes riikides need mittesiduvad järelevalvepraktikad, nendest eh, tehakse siduvad tingimused õigusaktide kaudu. liikmesriigid peaksid hoiduma sellest, et tõkkeid seavad ühetaolisel järelevalvele eh, euro, euroalal. ja lõpetuseks SSM Äh, ühtne järelevalvemehhanism loodi selleks, et saavutada oma eesmärgid, aga samas on meil ka piirid ees. me loodame, et seadusandjad nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil äh, tõesti saavutavad selle, et meil tekib tõeline ühtne järelevalvemehhanism, et me saaksime üle killustatuseks ja et me oleksime äh, väga tähelepanelikult nende õigusaktide osas, mis võetakse vastu Euroopa Liidus ja liikmesriikides. tähtis on, et usaldatavad normatiivid oleksid tõesti harmoneeritud. Thank you. suur tänu, proua Daniel Nui. järgmisena saab sõna doktor Alke Kööning. ühtse kriisi haldusnõukogu esinaine. suur tänu ja tervitan ka riiklike parlamentide esindajaid. minul on siin esimene kord äh, teiega rääkida. kui publiku hulka kuuluvad nii Euroopa Parlamendi kui riiklike parlamentide esindajad, see näitab, et äh, me oleme kõik pühendunud selle, sellele, et äh, oma tööd läbipaistvamaks muuta. ja samuti on esimene kord mul istuda siin Daniele Nui kõrval ja näete, et äh, meie töös on väga palju sarnaseid elemente. Äh, nüüd siis kaks teemat. peamised ühtse järelevalve ähm, järelevalveasutuse eelmise aasta edusammud ning äh, väljakutsed, mis meil veel ees on. niisiis äh, Järelevalveameti peamised edusammud ja saavutused aastal kaks tuhat viisteist. nagu EKONi komisjonis kahe nädala eest juba rääkisin ja püüan seda täna mitte väga sõna-sõnalt üle korrata, kuid ometi tuleb üht-teist üle korrata äh, me oleme äsja alustanud, meil on umbes sada kolmkümmend töötajat, loodame, et äh, selle aasta lõpuks on meil poole rohkem töötajaid. me veel tegeleme oma struktuuriga, kuid arvestades seda, et me äsja alles alustasime, äh, töö sujub. ometi on meil veel väga palju vaja ära teha ning mis puudutab äh, meie töö sisu, siis kriisilahendusasutus äh, tegutses äh, lahenduste leidmise nimel juba terve eelmise aasta ja tänavu jaanuarist äh, on meil ka vajalikud pädevused. me oleme pidanud läbirääkimisi ja detsembris sõlmisime, sõlmisime kokkuleppe ka Euroopa Parlamendiga Äh, mis puudutab äh, teabevahetust, äh, me, meil on vastastikuse arusaamise memorandum Euroopa Keskpangaga ja SRB vahel samuti. eriti teabevahetus Euroopa Keskpangaga on meie jaoks väga tähtis, mis puudutab seadusandlust samuti, see on meie jaoks esmatähtis ja koos Euroopa Keskpangaga soovime me need äh, kokkulepped ellu rakendada. teabevahetus on üks teemadest, millest Daniela Nui ja mina räägime, äh, kui me kokku saame. samuti tuleb äh, ellu viia ja on kohati ka ellu juba viidud kohalikud kriisilahendusmeetmed Äh, kohalikul tasandil kriisi lahendamine on äh, esmatähtis ja see on ka meie ülevõtmismehhanism äh, meie, meie töö ülevõtmises institutsioonide poolt ja olgem ausad, siseriiklikult on tarvis meie valdkonnas samuti tegutseda ja seetõttu peame me tegema ka koostööd riiklike institutsioonidega oleme koostamas resolutsioonide äh, kavandamisjuhiseid ja kriisihaldusjuhiseid. tänu nendele juhistele saame tagada ühtsed äh, lahenduskavad ja kui selleks tekib ka vajadus, siis ühtselt lahendada mis tahes äh, probleeme ühiselt euroalas ka tulevikus. see teeb meie töö läbipaistvamaks ja seoses läbipaistvusega avaldame peatselt ka lühikese suuniste dokumendi. selle avaldame hiljem sel aastal juba, tagamaks, et nii tööstus, aga ka avalikkus näeks, et meie töökriisi lahendus lahenduse teemadel oleks piisavalt läbipaistev. see annab turule kindlust juurde oma töö koordineerimine riiklike asutustega on väga tähtis, lisaks sellele koordineerime muidugi ka Euroopa Keskpangaga oma tööd, kuid koordineerimisest üksi ei piisa. peame koordineerima oma tööd ka rahvusvaheliselt, euroalast väljaspool asuvate riikidega ja Euroopa Liidu väliste riikidega samuti. enamik suuremaid panku tegutsevad nii Euroopa Liidu sees kui euroalast, euro, euroala sees kui sellest väljaspool Äh, minu sõnavõtt äh, kattub veidi eelneva sõnavõtuga. mullu on toimunud väga palju nii kriisi lahenduskavade teemal kui ka kriisi lahenduse teemal ja nüüd saangi rääkida meie kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta plaanidest. kriisilahendusnõukogu vaatab alati oma töös tulevikku ja seega me soovime tegeleda ka kriisilahenduskavadega, eeldades, et kui on korralikud kavad paigas, siis õnnestub ehk kriisiolukordi vältida. me nimelt lihtsalt ei oota, et esimesed kriisikliendid meie uksele koputavad, vaid teeme oma tööd aktiivselt. SRB kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eesmärgid kriisilahendusvallas on olla valmis äh, lahenduskavadega kõigile, äh, kõikvõimalikele pangandusüksustele, kellel neid võib vaja minna. ja samuti paika panna kriisilahendusmeeskonnad. osa meie tööst, äh, väga tähtis töö, väga tähtis osa meie tööst on tagada miinimumnõuded oma fondidele ja kohustustele, mis kehtivad individuaalsetele üksustele ja gruppidele loodetavasti jõuab see töö lõpule enne selle aasta lõppu. see kehtiks kõigile Euroopa Liidu pankadele äh, proportsionaalselt. meie töö on viia kooskõlla rahvusvahelised nõuded, äh, Euroopa pangandussektori nõuetega ja tagada, et äh, ühtne lähenemine oleks tagatud kogu sektoris Äh, vaatame, et see oleks teostatav ja pangandussektor mõistaks seda üheselt. mitte vähem kui kaheksa protsenti äh, kõigist kohustustest on vaja tagada suurematel pankadel, kes pangandussektoris tegutsevad. me ei sea mitte ainult pankadele kvantitatiivseid eesmärke, olgugi et kvantitatiivsed Äh, eesmärgid ei olegi enamiku pankade jaoks äh, kõige tähtsamad, äh, vaid pigem keskendume meiegi oma töös just kvalitatiivsetele meetmetele, mida saab kohandada vastavalt juhtumile. samuti peame tagama, et edaspidi panga, panganduskriisid oleksid lahendatavad kriisilahendusnõukogu tegeleb ka teiste teemadega, kaasa arvatud sellega, kuidas kasutame erinevaid juba olemasolevaid vahendeid ning see ühtib ka sellega, mida Daniele juba rääkis, on üks valdkond, kus soovime näha rohkem ühtsust kui erisusi ja see, selleks valdkonnaks on äh, pankade maksevõime taastamine ja saneerimise direktiiv, selle rakendamine ühtselt üle kogu sektori, üheksateist liikmesriiki ei ole seda veel äh, üle võtnud, kuid äh, selle tööga on alustatud. lõpetades äh, positiivsel toonil, see on, olukord on keeruline, kuid see ei ole katastroofiline lühidalt annan teile nüüd ülevaate ka ühtsest kriisilahendusfondist. meil on äh, esimesed äh, kokkulepped juba allkirjastatud, järgnevatel nädalatel äh, tegeleme sellega, sellega edasi, samuti oleme saanud panuseid juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kahekümne viiendal jaanuaril kanti need meile üle neli koma kolm miljardit eurot on praegu selle fondi su-, suurus ja umbes sellist summat me ka eeldasime, kuusteist äh, panust kantakse veel edasi meile kolmeteistkümnendal juunil ja siis on meil kahe esimese aasta sissemaksed olemas. Äh, korrates Daniela sõnu, on äh, tuleb rõhutada, et eh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastani on eh, tehtud väga suur töö ära, pangad on eh, kindlamad, kui nad on varem olnud ja võimalik, et nad tulevad paremini toime ka edasiste kriiside ja šokki, majandusšokkidega. kriisilahendusnõukogu on meile toeks, kui peaks midagi juhtuma alates kahe tuhande neljateistkümnenda aasta keskpaigast oleme teinud tööd selleks, et neid eeskirju rakendataks ka läbipaistvalt ja ühtselt üle kogu Euroopa. E, Euroopa pangandussektori keerukus muudab muidugi probleemide lahendamist omakorda keerulisemaks, kuid e, loodetavasti e, kriisilahendusnõukogu reeglid aitavad jagada koormust kriisi lahendamisel ja tagavad, et fonde rakendatakse läbipaistvalt ja üht, ühtselt. aitäh! I would like to give now the floor. nüüd ma annan sõna härra Gualtierile, kes on ECONi komisjoni esimees ja raportöör esimese eh, aruande kohta Pangandusliidu tegemistest. jah, mul on hea meel näha siin Pangandusliidu mõlemat ennast nii-öelda jalga koos kohal, meie oleme väga toetanud seda projekti algusest peale. nii et positiivne on see, et oma esimese aruandega, mis eile heaks kiideti seitsmekümne ühe protsendi häältega, me anname hinnangu SSM-ile Äh, see oli, mis on siis ühtne järelevalvemehhanism ja samuti esimesele ühtse kriisilahendusmehhanismi SRM-i aastale. jah, me tegime järelduse, et SSM järelevalvemehhanism on olnud edukas, äh, seda äh, just Äh, tegevuse ja ka järelevalve kvaliteedi poolest. tegevus on tõesti olnud märkimisväärne, arvestades, mis on nii lühikese perioodiga õnnestunud ära teha. loomulikult on alati parandamisruumi, äh, see puudutab järelevalveasutuste sekkumise kvaliteeti ning äh, kui on vaja mingeid õigusloomelisi eh, samme, siis me oleme valmis selleks, võib-olla on vaja korrastada haldusmenetlusi, et eh, otsuste langetamise protsess saaks olla tõhusam. ja nüüd ma tulen järelevalvepoliitikate juurde. jah, SSM on eh, tõesti panustanud oluliselt ja suurendanud meie pangandussüsteemi vastupanuvõimet kindlust ja ma olen nõus nende märkustega, mida me äsja just kuulsime, ma jagan kuuldud, nimelt see vastupanuvõime on paranenud nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi poolest, kui kõneks on meie pankade eh, kapital ja hiljutised eh, eh, turu Äh, arengud äh, on andmeid meile juurde äh, toonud, jah, kapitali kvantiteet ja kvaliteet, me näeme nende andmetele tuge, tuginedes, on olnud hea. nüüd üks märkus see puudutab minimaalset jaotatavat summat, MDA-d. jah, praeguses õiguses jääb puudu selgusest, aga jah, on vaja olla paindlik, et Äh, ära hoida probleemid ja ma olen nõus ka, pidades silmas hiljutisi arenguid, et võib-olla on vaja äh, kaaluda, kuidas võimalikult hästi ära kasutada paindlikkus selles vallas ja siis loomulikult õigusaktide läbivaatamine. Äh, jah, boonused, dividendid, kaheksakümmend üks ei ole tõenäoliselt kõige parem lahendus igatahes oleme valmis toetama teie üleskutset ka õigusloomet ühtlustama rohkem, aga loomulikult eh, need väga keerulised tehnilised küsimused on ka liikmesriikide pädevuses, meie saame kommenteerida eh, neid küsimusi, eh, mis on arutusele konsulteerimiseks tõstatatud, igatahes toetame seda teie üleskutset, et võib-olla mõnel puhul on vaja õiguslikult sekkuda. jah, võib-olla see koht, kus isegi ei eeldata seda, et oleks vaja rohkem harmoneerimist, nagu näiteks kokkulepe Ühendkuningriigiga on tõstatanud selle teema. jah, aga kõik mõistavad, on väga tähtis, et pangandusliit säiliks, meil on äh, Äh, ühtne eeskirjade kogumik, mis näeb ette konkreetsed meetmed, aga on vaja ka teha täiendavaid ettepanekuid meetmeteks, mis tagavad suurema ühtlustamise. ja siis see teema, et me peame suutma paremini äh, analüüsida pankade majandus, finantstegevust ja peame nägema kaugemale kui krediidiriskid vaatama kõiki pankade riskisid, nende finantsportfelle, eriti kolmanda tasandi varasid. ja siis on meil SRM. ja Elke König ütles, et see ühtne kriisilahendusmehhanism on meil praegu algusfaasis, aga me toetame seda, mis on juba ära tehtud. ja minu arvates on tähtis see, et me toetame bail-in äh, põhimõtet, see kohustus vabastamise põhimõte on õige põhimõte ja me ei tohi kõige põhilisemat eh, silmis kaotada selles arutelus, mis toimub, see ju ei hoi-, takista eh, selle ärakasutamist, mis on juba õigusaktides kirjas ja põhjalikult hinnata neid erinevaid valikuid, eh, mis on teie kriisilahendusnõukogu käsutuses alternatiivina äh, Äh, likvideerimisele ja loomulikult proportsionaalsus, õiglus, paindlikkus on need põhimõtted, mis on juba õiguslikus raamistikus olemas. ja neid tuleb loomulikult kasutada, et oleks selgus ja läbipaistvus ühelt poolt ja teiselt poolt, et saaks kaitsta finantsstabiilsust ja et hoida äh, kindlustunne pangandussüsteemi vastu. ja äh, tähtis on ka see kolmas aspekt, tervitasime komisjoni ettepanekute paketti. parlament hakkab seda menetlema, nii et me ei saa mingisuguseid konkreetseid eh, hinnanguid veel anda, aga kohustus riske vähendada, see on väga positiivne toetame seda samas ettevaatusega, mis puudutab teatud valdkondi, mis eh, on riigid te otsustada ja äh, me oleme kompromissina nõus tegutsema sellega äh, keskpikas perspektiivis ja kaasates rahvusvahelised asutused ning kindlasti äh, on vaja ära hoida soovimatud tagajärjed turgudele. igatahes parlament on valmis riskide vähendamise teemaga tegelema, aga samas talitama ettevaatlikult niimoodi, nagu me kuulsime härra Draagi suust eile, olen temaga selles absoluutselt päri. sellised on enam-vähem meie seisukohad. konkreetsed aspektid tõin välja ja me loodame, et meil õnnestub edasi arutada SSM-i ja SRM-i ja ka pangandusliidu väljavaateid. ma tänan, härra Gualtieri nüüd ma annaksin sõna proua Hübnerile. kes on siin? Thank you, thank you uh,, chair. ma tänan. jah, kuulanud uh, sõnavõtjad, on selge, et kõigi jaoks, et pangandusliit on endiselt töös. kui me vaatame tulevikku, siis ma arvan, et on kasulik meeles pidada, et me käivitasime Pangandusliidu eesmärgiga raiuda läbi side pankade ja valitsuste riikide vahel, et pangade äh, äh, kriis ei tekitaks riigile võlakoormust ja iga äh, tagada korralik järelevalve ka piiriüleste suurte pankade üle Euroopa Liidus ning kriisilahendus on ka kahjude jagamise äh, teemaga väga tihedalt seotud. me peame jah, alati meenutama, miks me seda kõike hakkasime tegema, väga palju on juba ära tehtud ja proua Nui ja proua Kööningi ettekanded tõestasid seda ilmekalt ja meie Euroopa Parlamendis käivitame nüüd ka Euroopa ühtse hoiuste tagamise kava alase töö, mis loodetavasti ka osutub edukaks. nii et eh, tuumikriigid eh, tege-, tahavad sellega edasi liikuda, aga tekib oht kahekäigulise, kahetempolise Euroopa järele. ja tähtis on Pangandusliidu puhulgi rõhutada, et see on avatud nendele riikidele, kes ei ole euroalas, et nemadki saavad teha tihedat koostööd SSM-iga ja sellega nad satuvad kohe SRM-i kohaldusalasse aga seni ükski euroala väline riik ei ole ühinenud pangandusliiduga, ehkki möödunud aastal Taani valitsus tunnistas, et see oleks tema finantssektori huvides. üheksa mitte euroala, ainult Rootsi ja Ühendkuningriik on öelnud, et nad ei kavatse ühineda, aga jah, teistel on selline äraootav seisukoht, sellel on jah, omad plussid, aga lõppkokkuvõttes on kõigi huvides, kui liitutakse sest pangandusliit on väga kaugele ulatuv Euroopa Liidu projekt, suurendab integratsiooni meie rasketel aegadel, see on avatud projekt, kõik saavad sellega ühineda. Äh, kui väljapoole jäetakse, siis tähendab seda ka, et nende jaoks tekib oht kõrvale olla tõrjutud. ja äh, äh, on vaja just Euroopa Liidu üleseid lahendusi ja järelevalvet Kesk- ja Ida-Euroopas pangandussektorit iseloomustab äh, suur varade hulk, mis kuuluvad välispankadele ja suured piiriülesed panganduskontsernid tegutsevad meie territooriumil ja väga raske on just neid hargmaiseid panganduskontserne jälgida, järelevalvet teostada ja sellepärast pangandusliit loodigi ja need varad, mis on välismaiste pankade käes, ei ole mitte kolmandates riikides, vaid need kuuluvad pankadele, mis Äh, asuvad pangandusliidu piirkonnas. näiteks Tšehhis on kaheksakümmend kaheksa protsenti pankade varadest üle piiri ja kuuluvad äh, välispankade äh, filiaalidele. ja pea kõik pangad pärinevad seejuures pangandusliidu piirkonnas, sama lugu on Bulgaarias. nii et väga mõttekas on siiski läheneda äh, Äh, euroalale nendel, kes praegu ei ole euroalas ja tulevikus ühineda. ma tänan ja nüüd saab sõna proua Berger, Prantsuse Rahvuskogu finantskomisjoni liige. suur tänu, härra esimees, kõigepealt õnnitlussõnad proua Königile ning proua Nuile kogu tehtud töö puhul, sest et üks asi on otsus teha ja täiesti teine asi on see tõlgendada ka millekski konkreetseks. nüüd paar-kolm kiiret märkust, kõigepealt kuhu on jõudnud Prantsusmaa pangandusliidu ellurakendamisega. on toimunud tohutu edasiminek selles küsimuses panganduskriiside lahendamise mehhanismi osas võeti otsus vastu kaks aastat tagasi või tegelikult juba aastal kaks tuhat kolmteist ja järelevalvemehhanismide osas on kõik juba ellu rakendatud Prantsusmaal, nii et selles mõttes on tegelikult Prantsusmaa liikmesriigina soovinud edasi liikuda pangandusküsimuste juurde tulen veel eraldi tagasi, nii et jah, Prantsusmaa toetab selliseid arenguid ja me oleme teinud endast, andnud ennast parima selleks, et kõik erinevate pangandusliitu puudutavad direktiivide äh, sätted ellu rakendada. edasi, nüüd mis saab pangaliidust tulevikus, võib-olla siis järgnevate kuude, aastate jooksul? jah, palju on juba ära tehtud ja jah, uhked võime me ka selle üle olla, on parandatud äh, muuhulgas järelevalvet esimeses ja teises sambas, see tähendab, et äh, mis puudutab üleüldist järelevalvet ja selle reguleerimist ning teiselt poolt konkreetselt pangandussektori järelevalvet. nii et kriiside lahendamine ning teiselt poolt järelevalve on kaks põhimõttelist teemat ja nüüd äh, paar aastat tagasi te siis esitasite küsimuse, et kas me üleüldse ühel päeval suudame ellu rakendada need mehhanismid Euroopa Liidu tasandil ja kuigi palju ei olnud just neid, kes seda uskusid, nii et võime selle üle uhked olla. aga ikkagi, mida see tähendab konkreetselt inimeste jaoks? tänane arutelu näitab selgelt seda, et me räägime endiselt väga tehnilistest abstraktsetest makromajanduslikest küsimustest kui me mõtleme Euroopa Liidu kodanike peale, siis tegelikult pangaliit on tagatud sellest hetkest, kui on tagatud inimeste hoiused. sest et inimesed usaldavad ju raha siis, kui on kaitstud nende hoiused. ja seda kõikide nende reguleerimismehhanismide kaudu nii et me ei tohi rääkida enam lihtsalt mingist kaunist euroopalikust struktuurist, vaid me peame jõudma edasi juba millegi konkreetse juurde, me peame suutma tõesti tagada inimeste hoiused. me eh, näiteks ju teame, mis juhtus Küprose kriisiga, see on tõeliseks sümboliks kõikide Euroopa raskuste osas majanduskriisiga toimetulemisel. nii et eh, on tõeliselt vajalik, et kodanike nimel liiguks edasi nii liikmesriigid kui ka Euroopa Liit hoiuste tagamise jaoks, sest et kui me sellist solidaarsust üles näidata ei suuda, siis ei hakka inimesed kunagi mõistma seda, mis on Euroopa Liit ning ta ei hakkagi mitte midagi kujutama tegelikult inimeste jaoks. ja nüüd veel üks punkt, nii et mis on meil veel teha finantsregulatsiooni osas Need, kes ähm, tunnevad suurt huvi finants- ja rahandusküsimuste vastu, on viimastel äh, nädalatel lugenud väga palju äh, riskide kohta, ohtude kohta, millega Euroopa järjekordselt silmitsi seisab. nii et äh, tundub, et on siin üks mull, mis ei ole leidnud lahendust ka kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi järgsete vahendite kaudu nii et see on see siis äh, nii-öelda deleveraging ehk siis äh, võlakoormuse üleüldine vähendamine, millega ei ole veel lõpule jõutud. ennetusmeetmed on meil küll olemas vähemasti selles osas, mis figureerib pankade paberimajanduses, aga kui need riskid tulevad millestki sellisest, mida kuskil kirjas ei ole, näiteks aktiiva-passiva vahelisest tasakaalust või tasakaalustamatusest, nii et kõik see, mis on kuidagi kogunenud väljaspool neid panganduskriiside lahendamise mehhanisme, nii et lõppkokkuvõttes pangad lihtsalt ei pane seda kirja oma paberitesse ja arveldavad justkui sealt kõrvalt nii-öelda varipanganduses. jällegi selleks, et suurendada oma võlakoormust. nii et finantsturud pööravad seda tüüpi asutustele hetkel erilist tähelepanu, nii et jah, pangandusalase reguleer-, reguleerimise osas oleme me teinud suure sammu edasi nüüd aga peame astuma ka viimase sammu selleks, et pangaliit ikkagi oleks kodanike teenistuses ja seda läbi äh, hoiuste tagamise skeemi. me peame ju äh, suutma siis selgitada oma kodanikele tulevikus, et miks me ei, võib-olla ei ole hakkama saanud järjekordse kriisiga ja see ei puuduta enam mitte ühte ainsat riiki, vaid juba kõigi finantsturge riike laiemalt suur aitäh teile, proua Berge, ja annan sõna viimasele kõnelejale, kolleegile äh, Hollandi senatist, palun. suur tänu, härra esimees, suur aitäh äh, sulle, kallis kolleeg Martin van Rooyen. niisiis, mida soovin mina öelda Hollandi senati nimel? mina tahaksin rääkida Euroopa hoiuste tagamise skeemist kõigepealt tahaksin rõhutada seda, et on eriarvamusi eh, Hollandi senatis ja ka parlamendis tervikuna selles osas, kas sellist skeemi vaja on või ei ole. nüüd jätame ka selle kõrvale ja arutagem selle skeemi ühte konkreetset aspekti, nimelt hoiuste tagamise fond. skeemil on kaks erinevat äh, eesmärki, kõigepealt hoiustajate hoiuseid kaitsta, kui pank satub raskustesse ning teiselt poolt võidelda finants ebastabiilsuse vastu. nüüd selleks, et neid eesmärke täita, peab skeem vastama teatud kriteeriumitele, sest et vastasel juhul ähm, see ei tööta. siin on kaks aspekti ettepanekut mida oleks vaja meet- äh,, muuta, sellepärast et tegelikult võib nendel olla vastupidine mõju soovitule. kõigepealt investeeringutest fondi. nüüd, kui fondist tuleb teha väljamakseid hoiustajatele ehk siis tarbijatele, klientidele, siis peab see raha olema kättesaadav kiiresti ja ilma lisatasudeta nii et see tähendab, et see peaks olema Euroopa Keskpangas äh, mingis fondis, äh, mis ei oleks mingi, mis ei oleks ähm, suunatud mingitele konkreetsetele äh, kulutustele, nüüd siis punkt seitsekümmend viis kolm on siin kirjas, et fondi vahendid peavad olema investeeritud ähm, suure likviidsusega finantsinstrumentidesse. ja meie tahame, et siit artiklist oleks äh, siin välistataks täielikult võimalus, et fondi vahendeid investeeritakse näiteks aktsiaturgudel, kui me räägime siin hoiuste tagamisest. me ju loomulikult ei soovi, et fondi väärtus kuidagi kahaneks just sel hetkel, kui seda fondi on vaja, selleks, et sealt teha väljamakseid hoiustajatele. ja loomulikult ei sooviks me ka seda, et fondi haldajad äh, müüksid panga aktsiaid siis, kui panga, pank on sattunud rahalistesse raskustesse, sest et tegelikult see ju süvendaks probleemi veelgi. nüüd teine punkt. kui nüüd hoiuste tagamisfond on saavutanud oma sihttaseme, sellest hetkest alates enam pangad mingisuguseid lisamakseid tegema ei ole kohustatud ja tunnus, pidagem siis meeles seda, et siin kaasneb ju teatud risk, kui pangad enam ei panusta, siis riskiga enam ei arvestata. see tähendab, et pangad käituvad riskialtimalt, kuna sellega ei kaasneks enam mingisuguseid tagajärgi, näiteks kõrgem riskipreemium nii et põhimõtteliselt äh, tekib selline soovimatu tagajärg, kuidas me justkui sooviksimegi seda, et pangad oleksid riskialtimad. nii et pangad peavad ikkagi tegema makseid fondi sellest hetkest, kui see fond on ähm, avatud ja vastavalt oma riskiprofiilile tollel hetkel see tähendab, et pangad, mis on muutunud turvalisemaks, tasapisi hakkavad maksma vähem ja pangad, mis käituvad riskantsemalt, peavad panustama rohkem. meie lähtume loomulikult ekspertide arvamusest ja kolleegide arvamusest selles küsimuses, tänan. suur aitäh teile, proua Andriet Hast. tahaksin tänada viite kõnelejalt sel teemal ja Daniel Anuid samuti ja edasi annan sõna härra Gualtierile, kes juhatab äh, meie koosoleku teist osa. suur tänu. me nüüd toimime samamoodi nagu kohtumise esimeses osas. Stefan Raadu Prea, kes on siin Rumeenia senatist, äh, on, temal on esimesena sõna kaheks minutiks, palun suur tänu, härra esimees. pangaliidust kõigepealt. Rumeen-, Rumeenia usub, et eesmärgiks peaks olema pangaliidu lõpuleviimine, see tähendab, et me konsolideerime ka majandus- ja rahaliitu. eesmärk tuleks täita kaasaval läbipaistval viisil ja seda kõigis liikmesriikides, ilma et loodaks mingisuguseid uusi takistusi teistele äh, liikmesriikidele, kes näiteks ei ole veel Eurotsoonis. järelevalve ja pangakriiside lahendamismehhanismid on meil nüüd olemas ja me tahaksime rõhutada seda, kuidas määrust hakatakse ellu rakendama keskpikas perspektiivis, enne kui siin võtame kasutusele uued mehhanismid. kõigepealt tuleb meede läbi analüüsida laiemas kontekstis, arvestades äh, näiteks ka maksualast sõltumatust. Rumeenia ei ole küll Eurotsoonis, kuid Rumeenia on aktiivselt osalenud pangandusjärelevalve välja töötamises ning ka kriisi lahendamise mehhanismi väljatöötamises, tänan. suur aitäh. Hans Michelbach Saksa Bundestagist, palun suur tänu. jah, ma tahaksin tulla tagasi nende probleemide juurde, mida me praegu kogeme börsidel, kuna pankade eh, väärpaberitega kaubeldakse seal ja eh, sellel on tegemist ka stabiilsusega kogu Euroopa Liidu tasandil. pangandussektor on jah, tulemüüriga äh, mis me oleme loonud Pangandusliiduga, äh, paremini ülejäänud majandusest eraldatud, aga samas äh, endiselt on tegemist usaldusprobleemidega. ja mõned pangad, me teame ja näeme nüüd, et ei ole siiski äh, terveks saanud ja see valmistab meile muret. me peame Eh, mõistma, et eh, ka eh, Euroopa Keskpangal ja liikmesriikide keskpankadel on siin oma süü kanda, sest reformid on nii kaua viibinud, laenu on odavalt antud pankadele ja need pangad ise ei ole hoolitsenud selle eest, et saada äh, Äh, likviidseid vahendeid ise mujalt. nii et tege-, tulemuseks on see väike omakapitali baas võrreldes äh, rahvusvaheliste mm, pankadega mujal maailmas ja see on suureks probleemiks, meil on vaja meie majandusele, et pangad oleksid tugevamad ja pangandusliiduga kindlasti nii tulevikus ka äh, sünnib, aga endiselt on meil Äh, probleemid sellega, äh, kuidas kaubeldakse pankade võlakirjadega börsil. see vajab lahendamist. Thank you. Next speaker. suur tänu, järgmine kõneleja on Enrico Dias Portugalist, palun. Boa tarde uh,. Agradeço. suur tänu eelkõige tahaksin teid tänada heade ettekannete eest, mida siin täna kuulda oli võimalik. väga hea panus meie arutellu. tahaksin omalt poolt käsitleda siin paari-kolme olulist punkti, teen kahe minutiga. kõigepealt pangaliit on tasakaalust väljas sellepärast, et kolmas sammas on puudu. ja see tähendab seda, et osades liikmesriikides tajutakse riski erinevalt. ja see tähendab, et VKE-d lihtsalt maksavad rohkem ja see omakorda moonutab konkurentsi ühisturul nii et kindlasti tuleb kiirendada hoiuste tagamise skeemi ellurakendamist Euroopa Liidus, Euroopa Liidu tasandil, nii et see on siin üks põhimõtteline punkt. edasi. teatud pangad on nõrgas positsioonis. siin võib näiteks viidata Portugali pankadele ja sellele, mida ajakirjanduses viimasel ajal nende kohta öeldud on. see omakorda tähendab seda, et Euroopa Liidus on tekkimas krediidiasutused, mis on väga suured, nii suured, et neile ei saa siis lasta pankrotti minna, too big to fail samal ajal on aga selliseid piirkondi, kus jällegi pangasektor on nii killustatud, et siin ei ole üldse võimalik kriisiolukorras midagi peale hakata. nii et äh, mina tahaksin teada, mida siis on plaanis teha nende asutustega, millele ei saa lubada pankrotti minna, sest nad on lihtsalt liiga suured selleks. edasi, meie toetame äh, väga selgelt ka seda, et äh, pankade kommertstegevus tuleb investeerimisest eraldi hoida ja suur aitäh, et te selles suunas ka edasi olete liikunud, tänan. suur tänu ja nüüd on sõna Euroopa Parlamendi saadikul Liisa Ferreiral, kes on hoiuste tagamise skeemi variraportöör. suur aitäh, ma räägin seekord inglise keeles, ja üritan seda teha lihtsate sõnadega kõigepealt ma tahaksin tänada teid mõlemat, et olete siia tulnud. uskumatu töö on need kaks juhtival kohal töötavat naist ära teinud. nii et tõesti südamest tänu teile jõupingutuste eest, teie teadmiste eest samuti, kuid ka selle eest, et olete sidet pidanud Euroopa Parlamendiga. nüüd minu küsimused ja kahtlused on sellised, ähm, mille ma toon välja pigemini konstruktiivses ja positiivses vaimus, sest et nii ehk naa on Euroopa Parlament üsnagi konstruktiivne selles teemas olnud. üleminek ja seda puudutavad äh, detailid, meil ei ole olnud tegelikult ühtset lähenemist panga, pankade teemale laiemalt teie loote uut struktuuri, uut raamistikku. Te olete olnud siin otsustava tähtsusega, proua Köning, te ütlesite, et teie eesmärk ei ole mitte ju e, jõuda sinnani, et pankadel oleks vaja kriisilahenduse mehhanismi, vaid vastupidi, et neil ei oleks üldse seda kunagi tarvis. nüüd tegelikult ühisturg ei ole üldsegi pangaliidu jaoks absoluutselt vajalik ning BRRT on selline asi, mida Euroopa Liidus katsetatakse esimest korda. ja siin on, peituvad ka teatud ohud. ja mida ei ole me veel praktikas näinud, nüüd ESM-i meil veel ei ole, e SSM-i järgselt meil ei ole tervet seda struktuuri üleüldsegi veel olemas, ei ole ka TGS-i, millest on saanud nüüd hoopis miski muu ja nii edasi, seda, see kõik on puudu. nii et tekib oht, et kui rakendatakse ellu PRRD enne kui kõik ülejäänu, siis tekib siin tohutu süsteemne oht ja vastavalt sellele midagi, mida Saksa kolleeg juba ütles, ma tahaksin teada, kas te peate neid detaile ka silmas. ja nagu Portugali kolleeg juba ütles, kas te siis koos konkurentsi peadirektoraadiga käsitlete ka äh, seda, mis, kas meie tegevused ikkagi langevad omavahel kokku või mitte, aitäh. Tšehhi Vabariigi senatist, palun. suur tänu ja tere kõigile ka minu poolt. ma püüan mitte rääkida kuigi tehniliselt ja selgitada kõike lihtsate sõnadega. on väga likviidseid panku Euroopa Liidus. on selliseid, kus on kvaliteetsed varad või siis on nad likviidsed ähm, nii-öelda piiripealselt ja on ka selliseid panku, mille likviidsus on väga piiratud ja varsti pangad lihtsalt ise likvideeritakse ära. lihtsalt sellepärast, et ähm, inimesed ei maksa oma laenumakseid tagasi. kakskümmend kaheksa miljonit eurot umbes on see summa, millega peab Tšehhi Vabariik hakkama saama ja see on see summa, millega pidi Tšehhi Vabariik toetama panku, nüüd on see meie eelarvest aga puudu, nüüd on pangad enam-vähem hea tervise juures või vähemasti nii nad väidavad. aga tegelikult on kõik meie pangad suurte hargmaiste pankade tütarettevõtted või filiaalid ja pangaliidu kontekstis on meie potentsiaal väga erinev, kui pangad või krediidiasutused üritavad vahendeid näiteks üle viia oma parema tervise juures olevatest tütarettevõtetest ehm, kehvemini minevatesse pankadesse kas meil on piisavad vahendid selleks, et hoida ära sellist äh, teatud pankade ja nende tütarettevõtete vahelist äh, kompenseerimist, mis toimub siis teiste pankade kahjuks, igal juhul me tervitame kõiki selliseid meetmeid, mis Äh, aitavad kaasa Euroopa ülese finantsstabiilsuse tagamisele. suur aitäh! Thank you uh,, äh, Francois Maar. tänan, Francois Maar Prantsuse senatist, palun. Oui, merci. suur tänu. siin on räägitud sellest, et on toimunud suur edasiminek panga äh, pangandusjärelevalve osas ja siin on ka rõõmustatud nende meetmete üle. suur aitäh eelkõnelejatele ja ka sissejuhatavate kõnede eest, täpsustuste eest. nüüd teatud probleemid aga ei ole kuhugi kadunud. kõigepealt börsi volatiilsus pankade aktsiate osas me nägime, mis paar päeva tagasi juhtus, kui osade pankade aktsiakurss äkitselt kukkus Euroopas. nii et äh, siin on teatud oht täiesti olemas, aitäh Andrei Prastile, kes väga hästi seda teemat ka tutvustas. nüüd siis tekib mitu küsimust, kõigepealt äh, pangasektori reguleerimine ja kui kaugele sellega minema peaks, näiteks milliseid tegevusi on üldsegi lubatud teostada pangal väljaspool oma bilanssi. varipangandusest räägin ma eh, ju siinkohal, millele hiljuti juhtisid tähelepanu nii Rahvusvaheline Valuutafond kui ka Euroopa Keskpank. nimelt me peame olema väga tähelepanelikud selles osas, millised kaasnevad riskid siin võivad tekkida. edasi pangandussektori reguleerimist puudutab poliitika ja nende vaheline seos. nii et pangandusjärelevalve ja kriisilahendus erinevates liikmesriikides. täna hommikul sain teada nii mina kui ka paljud teised, mida ütles John Vickers Äh, artikkel, artikli nimi oli äh, pangandussektor ja hoiatus äh, selle kohta, eriti just Ühendkuningriigi kontekstis, kas te olete ka seda lugenud, mida te sellest arvate, mida arvate sellest, mida meile räägivad need inimesed, kes viimaste aastate jooksul on näidanud uues valguses pangandusjärelevalvet ja meid hoiatanud äh, erinevate pankade käitumise osas. Barriello. palun Francesco Barriello Itaalia parlamendist. suur tänu. Itaalia parlament hääletas täna eelnõu üle, millega valitsus lükkaks edasi ähm, bail-in mehhanismi äh, Itaalia parlamendi vähemus leidis, et pangandusreform tuleks üldse edasi lükata määramatusse tulevikku tahtsin seda lihtsalt täna teile siin mainida, sest äh, meie nägemus on hoopis teistsugune, me peaksime vältima panganduses äh, võimu koondamist äh, ühte kohta ja seda tuleks, sellest tuleks lähtuda ka Euroopa pangandussektoris, see õõnestab konkurentsi, õõnestab riikide demokraatiat, kui me koondame kogu finantsvõimu üht uute suurde võimukeskusesse, siis hakkab see lihtsalt sekkuma valitsuse koostatavasse poliitikatesse, nii et meie valitsus liigub hoopis teises suunas, tuleks hoopis eraldada erinevat äh, sorti pangad, kommerts- ja investeerimispangad ja samuti tuleb arv, arvesse võtta territoriaalset faktorit. me peaksime vältima olukorda, kus kogu kapital koondub ühte piirkonda komisjon on esitanud väga konkreetse ettepaneku, et pangad tuleks äh, rohkem koondada. aga minul on samas üks äh, küsimus kõigile ruumis viibijatele. miks on nii, et volinik tsiteerib äh, konkurentsi Äh, valdkonna esindajaid, kes leiavad, et suured pangad manipuleerivad äh, konkurentsi ja intressimääradega. ometi teab volinik väga hästi, et selle tsitaadi tulemusel peaks hoiustajad hoopis, äh, hoiustajatele hoopis ähm, suured panganduskartellid, Deutsche Bank, Barclays ja teised äh, tagasimakseid tegema, need suurpangad on tegelikult ju sisuliselt kartellid, kas me toetame siin, kas me esindame siin kodanike või pangakartellide huve? minu arusaam sellest resolutsioonist oli veidi erinev, aga muidugi on igaühel õigus äh, oma arvamusele. nüüd aga arvan, et äh, anname sõna tagasi Daniel Nuile ja Helge Köningile, et nad saaksid äh, sõnavõtte kommenteerida. Äh, osad küsimused olid keerukamad, osad mitte, palun proua Nui. suur aitäh, härra esimees, jah, tõesti väga palju huvitavaid punkte on siin tõstatatud ja ma võtan need kõik üsna kiiresti läbi. ja osa Nendest on tegelikult pigem proua Kööningule suudatud. kõigepealt MDA, jah, ma saan aru, et tuleb siin lähtuda paindlikkusest, jah, kuigi meil on sellega teatud raskusi, sest et siin on direktiiv veidi ebaselge näiteks selles osas, millist ala me siin äh, katame ja erilist äh, ruumi paindlikkusest ei ole. see on maksimaalne summa, mis välja makstakse, on väga äh, selge. me räägime siin dividendidest äh, näiteks. seda ei ole võib-olla nii palju üleüldsegi vaja, sest et see on maksimaalne määr. ja nii ehk naa on meil praegu juba väga ranged reeglid selles osas paigas edasi muud instrumendid ja väljamaksed ning äh, teatud äh, raskused, millega turgudel praegu silmitsi seisame. turud lihtsalt ei mõista, mis asjad, mis, mis need kupongid ja need väljamaksed, mis need on. Need tuleb lihtsalt, äh, need maksed tuleb teha õigeaegselt ja jällegi erilist paindlikkust siin ei ole ja siis edasi äh, riskantne äh, käitumine, mida komp-, mida siis ähm, premeeritakse näiteks äh, erinevate, erinevalt, ma arvan, et midagi tuleb siin ikkagi selgitada ka regulatiivselt. edasi riigivõlg ja haavatavus. jah, arvestades finantskriisi, on ilmselge, et äh, see on väga riskantne, siin peavad olema selged kapitalinõuded, sellesse peab suhtuma ettevaatlikult. rahvusvahelisel tasandil töö käib selles teemas ja tegemist on tegelikult rahvusvahelise küsimusega, nii et ei ole mõtet siin välja töötada mingit Euroopa-ülest lahendust, tuleks oodata, mida äh, Äh, siin otsustatakse mujal ja siis saab juba Euroopa Liit otsustada, kuidas seda ellu rakendada soovitakse. edasi nüüd äh, see sammas, mis on pangaliidust puudu, jah, ma olen täiesti nõus sellega, et pangaliidust just nimelt see sammas puudu ongi, nüüd meil oleks võib-olla vaja siin Äh, kriisilahenduse mehhanismi jaoks ka mingisugust äh, ühtset äh, süsteemi, aga sellest ma hetkel pikemalt rääkima ei hakka. edasi siin on muidki aspekte, mis on väga tähtsad selleks, et tekitada usaldust inimestes, et nad investeeriksid üleüldsegi oma raha pankadesse. edasi Portugali kolleegide öeldust. oht, et mõned pangad kasvavad liiga suureks, see tegelikult sõltub konkreetsest riigist, on äh, Ehm, riike, kus jah, kogu pangandussektor on koondunud mõne asutuse kätte ja erinevat ruumi siin koondumiseks rohkem ei ole, aga samal ajal on riike, kus ehm, on täiesti teistsugune, nii et võimalik on siis jällegi veel süsteemi puhastada, ilmselt see siis ka toimub iseenesest. nüüd me tee-, kas me teeme koostööd konkurentsivõime peadirektoraadiga, jah, loomulikult, ja see on siin uuenduslik aspekt, sest et siin on üks Euroopa Liidu institutsioon, kes räägib teise Euroopa Liidu institutsiooniga. nii et ma usun, et me jah, suudame ikkagi hästi koostööd teha. edasi vastuseks Tšehhi parlamendi esindajale, kui ma nüüd ei eksi. nüüd, äh, kas me siin äh, tekitame olukorra, kus äh, ühe grupi sees subsideerivad erinevad üksused üksteist. tegelikult meie soovime sellist pangaliitu, mis oleks kus oleks ühtne järelevalvemehhanism, ühtne kriisilahendusmehhanism, kõik oleks ühtne ja seega me oleme täiesti uhked selle üle, et meid eh, niimoodi stressitesti käigus ka käsitleti, ehk siis eh, seitsmekümne protsendi ulatuses meid peetakse panga liidu sees ähm, siis rohkem kui seitsmekümne protsendi ulatuses. ja väikestes riikides on see, see number isegi suurem, mis on ju täiesti loogiline. nüüd ähm, härra Viike, Ühendkuningriik ja ma ei tea, mida ta silmas pidas, ma ei, mul ei ole mingeid seisukohti selles teemas ja võib-olla praegu ongi hea võimalus anda sõna üle kolleegile, sest et mis puudutab nüüd kriisilahenduse edasilükkamisest, ma arvan, et see ei ole hea mõte, sellepärast et turud tasapisi harjuvad selle mõttega, nad saavad aru, et nüüd on maailm muutunud ja see muutus toimus selle aasta esimesest jaanuarist, jah, tegemist on üleminekuperioodiga, seda küll, ja üleminekuperiood on alati keeruline, aga tegelikult on palju juba tehtud selleks, et see üleminek tagada. palun. nägin, et mulle anti sõna kommenteerida härra Vikeri sõnavõttu, ka mina sooviksin pigem sellest äh, distantsi hoida, ent äh, tulles viimaste kommentaaride juurde esimesena, arvan, et ei tasuks ühendada BRRD jõustumist praeguse kriisiga. Äh, mainiksin ära, mida rääkis eile ka Financial Times, nimelt äh, äh, see on potentsiaalselt tõesti üks probleem, kuid sellel on kaksteist erinevat tahku ja meie töö BRD-ga on mehhanismid ellu viia kogu Euroopa Liitu kataks siis BRRD ja SRM-i määrus äh, kehtiks euroalale. me peame neid äh, rakendama järjekindlalt ja järjepidevalt, etteennustatavalt, äh, oma töös peame tegutsema ja me peame tagama oma töös ka läbipaistvuse ma arvan, et need probleemid tuleb äh, üksteisest eraldada, muidugi tuleb arvestada seda, et erinevates liikmeriik-, <laughs> liikmesriikides on erinevad probleemid, seega peab äh, lahendus olema olukorrale proportsionaalne. selleks, et mitte korrata Daniele sõnu, äh, mainiti ka Äh, regulatiivsetest muudatustest ja sellest, kas me mitte ei julgusta turu koondamist ühte kohta, ma ei ole kindel, kas ma oleksin selle argumendiga nõus. muidugi ühel või teisel turul me näeme teatavat koondumist, ometi me näeme ka vastupidist, me näeme, et äh, pangad, kellel ei ole jätkusuutlikud ärimudelid, neil on mingil hetkel tarvis tegeleda oma tegevuse tagajärgedega ja, ja see muudab olukorda turul. me peame tagama, et meil on kindlad pangad, mis suudavad äh, jätkata mis tahes majandusolukorras, samuti saime mõned, mõndasid, mõned kommentaarid äh, see, selle kohta, et pangandusliit jääks avatud teistele liikmesriikidele, seda me kõik soovime kindlasti ilmselgelt jääb see samm muidugi liikmesriikide astuda ja otsustada, kuid äh, mina ütleksin, et pangandusliit on edukas, kui isegi Ühendkuningriik kaalub sellega liitumist, kuid praeguseks jääb see tõesti kõikidele liikmesriikidele avatuks ja nad saavad sellega liituda. samuti kommenteeriti varu, varipangandust, ma arvan, et selles osas oleme alati ennast selgelt väljendanud, seadusandlus peab olema läbipaistev ja süsteem peab võimaldama ka arbitraaži, see on kõige tähtsam osa, mis puudutab äh, varipangandust ja sellega seotud küsimusi, ometi see ei ole, ma arvan, täna siin meie otsustada. konkreetseid äh, kommentaare tehti TGF-i investeeringutega seoses ühtne hoiuste tagamise fond, millest juttu oli, ma arvan, et seda tuleb äh, põhjalikult hinnata, kindlasti ei oleks parim äh, idee investeerida fondi ähm, varasid äh, läbimõtlematult ja kindlasti peaks seadusandja kaaluma ka erinevaid võimalusi sellega seoses ilmselgelt, nagu öeldud, on pangandusliidul kolm jalga, kolm sammast, millel see seisab, aga samas on tõsi ka see, et me peame äh, töötama selle nimel, et riiklikul tasandit, riiklikul tasandil oleks süsteem ühtlustatud, äh, hoiustatud peab olema ka hoiuste tagamise süsteem ja see, kuidas äh, riiklikud hoiuste tagamise skeemid ja hoiuste kindlustuse fond koos toimivad ja see toob mind tagasi ühe Danieli argumendini. me ei soovi, et harmoniseeritaks kõiki aspekte korraga, aga me soovime ka, et ei mindaks madalaima ühise võimaluse teed Ehm, kui me räägime riiklikest maksejõuetuse süsteemidest, eh, siis ainus lahendus siin oleks tõesti hoiuste ülekandmine. väga palju tööd tuleb meil veel ära teha, kindlasti ei muutu midagi üleöö, kuid eh, seda tööd tuleb eh, järjekindlalt edasi teha kui me räägime korrektiivmeetmetest, siis need tuleb kõik äh, allkirjastada ja seda tööd tuleb ka edasi teha. aitäh! Thank you very much! suur tänu! see seanss oli väga huvitav, äh, väga tähtsad küsimused olid arutelu all, ma soovin tänada Daniel Nuid ja Elke Köningit nende ettekannete ja töö eest, olen mitmed, mitmes aspektis äh, teiega nõus, sada protsenti muidugi veel mitte, meil on erinev äh, tõlgendus äh, mitmetes küsimute, küsimustes ja neid küsimusi me arutame edasi, aga tänan, et tunnistate samuti seda, et hiljutised probleemid kaheksakümne 80 ühe turuga seoses samuti mõjutavad meie tööd, millele me peame samuti lahendusi leidma. samuti on hea, et ära mainiti ka pangandusliidu lõpuleviimine, seadusandlik äh, menetlus, äh, seda me ei saa siia arutellu sisse tuua, kuid ometi ma nägin positiivset suhtumist äh, kogu küsimusse ja olen nõus ka Elke Kööningiga, et millegi sellise edasilükkamine, mis on juba jõustunud, sellel ei ole mõtet. olen teiega nõus ka proportsionaalsuse küsimuses, aga ma arvan, et finantsstabiilsus on väga tähtis teema, millega me peame eelkõige arvestama. suur tänu seega teile mõlemale, annan nüüd sõna oma kaaseesistujale I would like uh, on behalf also of my colleague uh, Tüür Elsinga oma kolleegi nimel soovin samuti tänada kõiki kõnelejaid kahel äh, seansil äh, täna pärastlõunal ja tänan, et te osalesite mõlemal seansil, nii äh, tänan nii riiklike parlamentide esindajaid kui Euroopa Parlamendi liikmeid, kes meiega täna siin olid ja kuulutan teise seansi lõppenuks, suur tänu!